jeszcze troszkę czasu nam potrzeba na omówienie spraw formalnych nim przejdziemy i poprosimy naszych zacnych sprawozdawców. niisiis tere päevast! kõigepealt mõned praktilised küsimused, enne kui me saame minna sisuliste küsimuste ja päevakorra juurde. ma ei näe, et kellelgi oleks kommentaare, seega saame päevakorra projekti vastu võtta. ja loomulikult alustuseks tere tulemast kõikidele tere tulemast äh, parlamendiliikmetele, koordinaatoritele, külalistele, komisjoni esindajatele. ma näen, et tegemist on üsna arvuka meeskonnaga täna. meie koosolekut kantakse üle ka internetis. kohal on ka filmimeeskond härra Hoislingi kutsel härra Jaaril on samuti täna külalised. tõlge on olemas kuueteistkümnesse keelde tšehhi, taani, kreeka, iiri, läti, malta, slovaki ja rootsi keelt täna ei ole ja vabandame selle pärast. nüüd mõttevahetus, mis puudutab äh, kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitsme aasta ÜPP seadusandlikke ettepanekuid, strateegiakavade määrus, ühise turukorralduse määrus ja lõpuks ka sel-, selle muutmismäärus ja horisontaalsemne määrus. täna me arutame siis neid kolme ÜPP-d puudutavat teemat. arutame, arutame kavas olevat reformi mis puudutab järgmist eelarveperioodi. lähinädalatel hääletame neid raporteid ja muudatusettepanekuid, raportöörid, variraportöörid, fraktsioonide esindajad, sekretäriaat on teinud väga tihedalt tööd selleks, et kõik saaks õigeaegselt valmis. ja on ka terve rida muudatusettepanekuid muidugi. ma ei hakka pikemalt sellel küsimusel nüüd peatuma kõigepealt proua Irants Garcia raport. ta räägib oma teemast, muudatusettepanekutest, kompromissmuudatusettepanekutest kolmkümmend viis tehnilist kohtumist on toimunud, viis on veel ees. on olnud viisteist variraportööride kohtumist, tulemas on veel kaks ja härra Andrei Jõe järgmisena, kes räägib oma raportist, proua Müller enda omast ja veel, nagu teate, on ka äh, erinevate komisjonide arvamused, Regi, TV, ENVI, eelarve kontrolli komisjon. kõneaeg on meil piiratud, raportöörid saavad viis minutit. tehke, kuidas, kuidas suudate ma väga karm ei ol-, kavats-, ei kavatse olla, raportöörid on siin äh, kõige olulisemad. tere tulemast niisiis ja annan kõigepealt sõna esimesena proua Erans-Garciale, palun. Eh, suur tänu, härra esimees. suur tänu selle võimaluse eest täna rääkida sellest, kui kaugele oleme jõudnud kolme määrusega, mis puudutavad ÜPP reformi. räägites, rääkides strateegiakavade määrusest, tahaksin sissejuhatuseks tänada raportööre, variraportööre ja ka kahte ülejäänud raportööri ja variraportööre. tahan tänada sekretäriaati tänu teie tööle. oleme me tõesti rekordiliselt lühikese ajaga suutnud läbi viia läbirääkimised. ja tänu sellele on meil nüüd kõik need muudatusettepanekute kohta koostatud kompromissid. meil oli kolmkümmend viis, neid on sada kakskümmend kolm, meil on olnud terve rida kohtumisi, täna õhtul on veel üks ja homme järgmine. ja et see saab olema siis viimane variraportööride kohtumine. kell on kogu aeg tiksunud tegelikult nendel läbirääkimistel ja suutsime kogu dokumendi läbi vaadata ning tehnilisel tasandil oleme praktiliselt kõik küsimused lahendanud. praegu on jäänud aga veel kõige olulisemad otsused, mis puudutavad arve arvudes tuleb arvesse võtta kõiki, kõikide parlamendiliikmete muret, põllumeeste, loomakasvatajate muresid. ja me peame otsustama, kui palju tuleb millelegi suunata jätkusuutlikkus näiteks või ja samuti ökorežiimid, peame olema ühtlasi realistlikud. Need kolleegid, kes hääletasid Keskkonnakomisjoni arvamuse vastuvõtmisel, peab ütlema, et nende seisukoht on üsna kaugeleulatuv. on liikmesriike, kes suure hulga vahendeid suunavad seotud maksetele see on tähtis äh, tundlikel hetkedel tundlike sektorite jaoks. koostati algatusraport loomakasvatus ja lambakasvatussektorite kohta mõnedes äh, liikmesriikides on, on konkreetsed eripärad, nii et meil on vaja realistlikke kavasid ka arvude osas kaks valiraportööri kohtumist, nagu ütlesin, on alles ees, ta üks täna, üks homme. ja veel üks küsimus, mis teeb liikmesriikidele muret, need on ülempiirid. me tahame kohustuslikke ülempiire, kuid ühtlasi soovime, et oleks teatud äh, kohanemisvaru. tuleb arvesse võtta üleviimisi esimesest sambast teise ja nii edasi ning samuti tuleb mõelda noorte põllumeeste toetusele, sest ähm, nendel on samuti omad nõudmised ja, ja, ja vajavad, neid tuleb samuti arvesse võtta ÜPP reformis. nii et peame lõpp, poliitilise lõppotsuse langetama ja kui siis koosolekud on toimunud ja kui me oleme saanud äh, määratlused, mida enamus meie komisjoni liikmeid toetab, siis peame ka mõtlema, milline saab olema fraktsioonide seisukoht ja, ja asumegi hääletama. hääletus on kavas teisel aprillil. seal me siis sõnastame oma poliitilise seisukoha selliselt, et põllumehed, loomakasvatajad ja kogu Euroopa kodanikud mõistaksid kuivõrd põllumajandussektor on oluline. kõige olulisem on selgitada, et ÜPP on oluline kõikide Euroopa Liidu kodanike jaoks. me soovime säilitada poliitikaid, mis kvaliteetseid toiduaineid mõistliku hinnaga tagab kõikidele kodanikele, isegi kui kõik ei ole kursis ühise põllumajanduspoliitika üksikasjadega, puudutab see siiski kõiki ja igapäevases elus. tahan teid veel kord tänada ja ootan teie märkusi jednak wysłuchamy wszystkich sprawozdań. aitäh, võib-olla kuulame ära esiteks kõik raportöörid ja siis teeme võib-olla ühise arutelu kõigi kolme raporti kohta, tundub, sest et paljud teemad kattuvad ju. ja seepärast annangi järgmisena sõna härra Andriööle. suur tänu, härra esimees. teeksin omalt poolt samuti kokkuvõtte oma raportist, mis puudutab ühist turukorraldust. meil on tõepoolest olnud sadu muudatusettepanekuid. variraportöörid on korduvalt kohtunud ja viimati eelmisel nädalal tahaksin tänada ka variraportööre loomulikult nende panuse eest ka tähtajad äh, on olnud muidugi väga napid. sellega on kaasnenud täiendav surve. tahaksin tänada meie komisjoni sekretariaati, kes, kelle töö oli tõesti suurepärane nagu tavaliselt. tahaksin äh, tänada ka juriste, kes meid on abistanud. tahaksin tänada fraktsioone ja fraktsioonide kaastöötajaid ja tahan tänada ka parlamendiliikmetest kolleege, oma tehnilist meeskonda ja oma fraktsiooni meeskonda. Nemad kõik on väljapaistva töö ära teinud, üksteist tehnilist koosolekut, äh, seitse vari, sees, seitse variraport, kuusteist variraportööride koosolekut, mille tulemusena on meil täna ka kompromissid. Need saadeti teie laiali juba eelmisel nädalal. Äh, üle viiesaja muudatusettepaneku kuussada, mis puudutas kompromissid, ei puuduta aga kahtesadat viiskümmend põhjenduste osas ja käisid minu raporti kohta. umbes viiskümmend artiklite muudatusettepanekut kokkuvõttes tulevad hääletusele. tänu sellele saa-, oleme saanud ikkagi vähendada äh, hääletuse keerukust, kuid öelda tuleb seda, et koondmäärdus muidugi aitas meid ka olulisel määral sest me ju, meie raport on tegelikult äh, rap-, koondmääruse täienduseks, nii et see tegi meie töö oluliselt lihtsamaks. minu sooviks oli loomulikult äh, võtta arvesse kõik kolleegide muudatusettepanekud ja tahaksin neid äh, tõesti tänada, sest see võimaldas täpsemaks muuta, täiendada, tõhustada minu raporti erinevaid aspekte ja ma arvan, et meie komisjoni ülesanne on hääletusel meie positsioon selgelt välja tuua. kuuskümmend muudat-, kompromissmuudatusettepanekut, viisteist nendest tegelikult puudutavad ainult komisjoni ettepanekut. ülejäänud on seotud hetkel kehtivate õigusaktidega selleks, et kas parandada või täiendada neid õigusakte, eriti mis puudutab ülemõõdusurgude määrust ja põllumajanduse osakaalu olulisuse tõusu sektorites, ähm, mis annab tõelist lisandväärtust, on seotud viinamarjakasvatusega ühise põllu, ühis, ühise turukorralduse puhul. siin on ka üks muudatusettepanek raportöörilt, mis on ka laiali saadetud ja tuleb ka kompromissmuudatusettepanek, mille pakkusid välja rohelised mis on üsna sarnane, kuid kus on mõned olulised üksikasjad ka, mis puudutavad siis äh, äh, viina, veini valmistamiseks kasutatavaid viinamarju. nüüd äh, veinid, sildistamine, see on kõik veini kompromissides olemas. aga üks, mis annaks lisandväärtus, on kindlasti töötajate organisatsioonid Ähm, toot-, põllumeeste ühendajana. Äh, kõik need organisatsioonid teie, mis võimaldavad väga olulist rolli etendada sektori tegevuse korraldamisel ja veel üks oluline punkt, mis on seotud läbipaistvusega ja eriturumeetmetega. siin on väga tähtsad kompromissid, mille oleme sõnastanud ühise turukorralduse kohta kvaliteedimäärus, siin on teatud äh, kompromissid ka selleks, et olukorda selgitada. ning toetus kõige äärepoolsematele piirkondadele, Egeuse mere saartele. siin on meie seisukoht väga selge. et me ei soovi mitte järgida komisjoni ettepanekuid, kus on väiksem eelarve, kuid tahame jääda püsivale tasemele selleks, et toetada äärepoolsemaid piirkondi Egeuse mere saari aitäh, esimees, see oli paari sõnaga minu raporti struktuur ja peamised ettepanekud, mille kallal töötada, ma arvan, et see raport on äh, hea raport ja ma loodan, et kolmes kõige olulisemas punktis ehk siis viinamarjakasvatus, äh, töötajate organisatsioonid põllumajanduses ja kriisihaldusvahendid, ma arvan, et see annab sisulise lisandväärtuse kõigele sellele, mis meil hetkel Euroopa õigusaktidena olemas on. rapad on valmis, see on nüüd teie kätes Teie saate nüüd otsustada, kuidas me, kuidas hääletust korraldada komisjonis ja kui soovite ka täiskogul ja kui, või kui me seda kõik ise soovime. ja ma olen kindel, et nagu ka teised raportöörid äh, ilmselt arvavad, me saa-, saame selliselt koos edasi liikuda põllumajandussektori korraldamisel. suur tänu, härra raportöör. ja nüüd ja meil viimane raport, proua Mülleri raport. ja proua Müller räägib oma raportist. <laughs> aitäh, härra esimees. mul on väga hea meel, et ma teile nüüd saan rääkida meie edusammudest, institutsioonide läbipaistvus ning tõhus haldus on väga oluline siin horisontaalse määruse puhul. meil on, on toimunud kolmteist tehnilist kohtumist ning viis variraportööride kohtumist ning tuleb tunnistada, et kolleegidega koostöö on olnud väga harmooniline ning tulemustele orienteeritud kaheksasada äh, kuuskümmend kolm muudatusettepanekut on esitatud, äh, nende põhjal oleme senini välja töötanud viisteist kompromiss muudatusettepanekut, äh, mis katavad kahte tuha-, kahtesada kolmekümmend viite muudatusettepanekut. me oleme siis leidnud sellised lahendused koos kolleegidega need ei ole seotud tulemuslikkusega ning ka aruandlusega mitte. kuusteist kompromissi, mis peaksid hõlmama veel kolmesadat kolmekümmet muudatusettepanekut, on veel läbirääkimisel. seega horisontaalse määruse äh, hääletus ei peaks väga kaua kestma, umbes poolteist tundi. meie ja minu enda jaoks oli kompromisside puhul oluline keskenduda äh, võtmetähtsusega küsimustele, et nende kallal üheskoos töötada. Need äh, kõige tähtsamad teemad on endiselt samad, millised, äh, kes vastutab siis mille eest ning kui me räägime lihtsustamisest ning millised peaks olema liikmesriikide jaoks aruandluskohustused komisjonile ning millised kriteeriumid tuleb tulevikus täita nüüd siis veel see juhtimisstruktuur, artikkel, artiklid kaheksa kuni kaksteist, siin on meil ette nähtud selged struktuurid, kes vastutab mis, milliste asjade eest, siin oleme sõlminud ka kompromissid ning koos kolleegidega leidsime, et artikkel sada kümme äh, ning artikkel sada, äh, äh, sada üksteist jäävad kõrvale sest me saame parema lahenduse välja töötada, aga järgmised punktid on minu arvates veel kriitilised. Ehm, juhtimissüsteemi enda äh, äh, en-, eneseanalüüs tulevikus peaks olema võimalus teatud juhtudel ikkagi kohapealseid kontrolle läbi viia, see puudutab artiklit nelikümmend ja nelikümmend seitse, siin me oleme ka kõvasti koostööd teinud ning meie jaoks võtmeküsimus, küsimus loomulikult seisneb selles, see on, on seotud selle saja kahekümnenda artikli kompromissiga, mis puudutab siis strateegilisi kavasid. selle põhjal peame me nüüd edasi töötama. me räägime siin ju sellest tohutust valdkonnast tulemuslikkus ja kontrollid paar sõna veel praeguses süsteemis, mis põhineb siis sellel reeglite täitmisel, reeglid, aga, aga tulevane süsteem tõesti põhineb rohkem tulemuslikkusel, see tähendab seda, et põllumehed ei pea enam tulevikus nii palju äh, järge ajama erinevates reeglites, aga liikmesriigid peavad tõendama seda tulemuslikkust, see on tõesti tõsine muutus ühest süsteemist teise ning minu arvates isiklikult on see õige samm õiges suunas. me peame keskenduma tõesti tulemuslikkusele, aga meie jaoks on tähtis küsimus nüüd selles, kuidas seda tulemuslikkust kõige paremini saavutada ning kuidas kõige paremini seda kontrollida minu arvates on meil siin vaja teatud üleminekuperioodi, eh, kus me jõuame olukorda, kus kohustused on liikmesriikidel ning eh, põllumeeste jaoks on süsteem vabatahtlik. teatud tingimuslikkuse elemendi peame veel sisse tooma eh, ning rohestamise nende ökokavadesse üle viima, aga selle üle saab veel läbi rääkida mis minu jaoks oli väga tähtis, oli see, et me rääkisime väga palju ka kriisireservidest. selle kohta tehti rohkem kui viiskümmend muudatusettepanekut. sooviti rohkem raha väljaspoolt MFF-i, MFF-i seest või ÜPP eelarvest või selle eelarvest väljaspoolt kriiside puhul on äh, minu arvates ääretult oluline ikkagi, et me jääme ÜPP äh, eelarve sisse ning see kriisireservi äh, üle rääkisime veel äh, läbi palju ning oleme jõudnud kompromissini, et ka turule, turu sekkumisi tuleb siia kaasata, Martin Oisling juba äh, naerab selle peale. Äh, liberaali ja, äh, jaoks ei olnud mul kõige lihtsam siin kuldset keskteed leida, aga see kriisireserv, <clears throat> seda nimetatakse siis põllumajanduskriisi reserviks ning turu stabiliseerimismeetmed on sinna sisse kirjutatud ning me alustame eelarvest, mis on nelisada miljonit eurot eelarist väljaspool, aga ÜPP eelarve sees. see oleks meie võimalik kompromiss, kus on siis ühisosa sisse kirjutatud ning äh, kuna seda summat on võimalik tõsta ühe koma viie miljardini, siis me oleme ju ka valmis seda kasutama. sellel nädalal peame me nüüd leidma ühisosa ka artikliga sada kakskümmend üks. minu eesmärk on kogu aeg olnud see, et põllumeeste jaoks peaks olema selline tekst vastu võetud, mis tagab võimalikult suure läbipaistvuse äh, haldussektoris ning võimalikult suure otsustamisvabaduse põllumeestele. suur tänu teie koostöös viimastel nädalatel ja kuudel. suur tänu ja nüüd ka tere tulemast külalistele, härra Norbert Lints. tema külalised, tema valimis, tema valimispiirkonnast, Ulmi piirkonnast. tere tulemast teile. meil on väga hea meel, et olete täna tulnud meile külla kuulama seda huvitavat arutelu. ja nüüd ma arvan, et kõige õigem oleks alustada variraportööridest. ja sellepärast proua Neuchl esimesena. suur tänu, suur tänu kolleegidele, ka variraportööridele ja loomulikult raportööridele. kõigepealt põhimõttelised teemad. ÜPP peab ja saab äh, olema tõhusam tulevikus. meil on siin olnud probleeme, me, meil on probleeme selles, et äh, maa liigub järjest vähemate inimeste kätte ning kaheksa, kakskümmend protsenti maaomanikest saab, tootjatest saab kaheksakümmend protsenti rahadest. seega me peame muutma süsteemi, meil on vaja seda muuta, et neid probleemid lahendada. algusest peale pole minu eesmärk olla komisjoni, olnud minu komisjoni ettepanek põhja lasta me, aga me, me ei, me ei tohi lubada seda, et, et ühine põllumajanduspoliitika jaguneb äh, mitmeteks erinevaks poliitikaks, aga me peame tõesti keskenduma ikkagi tulemuslikkusele, jah, parla-, äh, liikmesekretäril tuleb anda rohkem paindlikkust, aga sellega peavad kaasas käima alati selged reeglid ja selged kom-, äh, kontrollimehhanismid, ainult siis on see paindlikkus ÜPP-s mõistlik ja teostatav. Euroopa Kontrollikoda äh, ütles ju ka, et komisjoni ettepanekus ei ole seljas, selged reeglid ja kontrollimehhanismid sees. see on komisjoni eh, suunas tehtud kriitika, mida tuleb tõsiselt võtta ning Euroopa Kontrollikoda on ka öelnud, et eh, meil peavad olema selged eesmärgid sätestatud, mida saavutada. Eh, nõukogu või parlament peab nüüd tugevdama seda kontrollide süsteemi meie süsteem peab olema ka tulevikus kontrollitav. nüüd paar sõna veel vastuseks raportöörile. jah, me e, rääkisime läbi saja kolmekümne kahe kompromissettepaneku üle, aga mitte ükski kompromiss ei ole veel lõplikult paika pandud, meil oli algusest peale selge, et e, e, Äh, hääletada, äh, kõigepealt hääletatakse ning siis on kõik selge. jah, kui me äh, räägime konkreetsetest numbritest, kui palju esimesse sambasse näiteks rohestamise raha ökosüsteemidesse peaks minema, kas, kas see peaks olema kohustuslik kõikide liikmesriikide jaoks? kõik, kõik sellised asjad ei ole veel kokku lepitud ning senikaua, kui seda pole tehtud ei saa rääkida lõplikust kompromissist. sotsiaaldemokraatide nimel võin ma öelda, et kõik kokku lepitud siis, kui on kokku lepitud, siis kui kõiges on kokku lepitud ning äh, samas peab olema ju raportööridel tahe teisi kuulata. samas tuleb tunnitada, et lõhed on väga suured, meie lähtepunktid on väga erinevad, raportöör ikka võitleb selle kuuekümne protsendi otsetoetuste eest, mis on nii, nagu vanas süsteemis see oli. Te-, teine pool aga keskendub eelkõige nendele ökoskeemidele ning ma pole päris kindel, kas me jõuame kokkuleppele. mis aga hea on, on see, et me tõesti soovime üksteisega läbi rääkida. see on positiivne, mitte kedagi ei, ei ole meie hulgas, kes oleks selles suhtes tõrges, aga meil on veel suuri probleeme, meil sellel nädalal toimub veel kaks varjeraportööride kohtumist loodetavasti jõuame kokkuleppele. aga kuigi tee ei ole veel pikk, on ta üsna konarlik. ja e, chciałbym poprosić e, ekspert. ma tahaksin komis-, Euroopa Komisjonide eksperdilt paluda järgmist. kas te võiksite vastata sellele, mida siin praegu öeldi? me ütleme pidavat et, et kakskümmend protsenti põllumeestest saavad kaheksakümmend protsenti toestutest, kuid need kakskümmend protsenti äh, esindavad ka seitsekümmend protsenti haritavast pinnast, seega toodang on, on seotud ka haritava pinnaga me tahame olla konkurentsivõimelised iga haritud hektari osas. ja üt-, ühtlasi on oluline mastaabisäästu mõiste. sest kulud, äh, püsivad kulud loomulikult äh, jagunevad erinevalt äh, ettevõtete vahel. kas teil on selle kohta konkreetseid andmeid? kui suur on nende ettevõtete poolt haritav pind, mida esindavad kakskümmend protsenti põllumajandusettevõtjaid? minu jaoks on see oluline teema. see tekitab ka emotsioone, mina esindan piirkondi, kus tegemist on pigem väikeste põllumajandusettevõtetega. tuleb aga mõista äh, ka üldpilti. ja tuleb arvesse võtta probleemseid olukordi, uurida, kuidas konkurentsivõimet äh, võimalikult tõsta vabandust, et, et võtsin, võtsin sõna nüüd ära, Tanta. suur tänu, esimees. kui olla raportöör või variraportöör, siis sellistes aruteludes, siis loomulikult on vaja kompromissi valmidust, nii et ma tahaksin öelda proua Müllerile, et mitte Michel Dantin ei ole mingisugust kingitust teinud, me, Michel Dantin lihtsalt kaitseb Rahvapartei seisukohta. ma, ma räägiksin nüüd esimesest kõigepealt. tervitaksin Erans Garcia poolt ära tehtud äh, suurepärast tööd. hetkel mul on kahju, et seotud äh, toetused ei ole jäänud varasemale tasemele minu jaoks on see oluline küsimus. ja mul on kahju, et ökokava osas ei ole me siiamaani kõnelustel suutnud äh, täpselt selgitada, mis see täpselt peab olema, see ökokava, sest mulle tundub, et äh, see segadus, mis on hetkel ökosüsteemi ja keskkonnameetmete vahel kokkuvõttes, see on kahjulik ÜPP-le ja et ökokava kaudu saaks keskkonnavallas teha hoopis midagi muud, mingeid süsteeme edendada selle asemel, et meil oleksid konkreetsed väga nõudlikud kontrollid maaüksuste kasutamise osas. mis puudutab nüüd horisontaalset määrust, ma tahaksin tänada raportööri, sest tõesti meie koostöö oli edukas. see on jätkuks sellele, mis on tehtud juba varem koondmääruse osas, me ei taha seda kuidagi äh, Äh, lammutada ega ka seda, mida on erinevad liikmesriigid juba teinud. on olnud väga tundlikumaid teemasid. veini küsimus eriti. Äh, ühelt, ühest küljest alkoholivabad veinid ja teisest küljest äh, vi-, uute viinamarja sortide kasutuselevõtt. kokkuvõtteks ütleksin, et see järg-, kokkuvõte ei ole põhimõtteliselt see, millest ma alguses lähtusin. pärast pikki arutelusid, pärast sektori esindajatega kõnelemist ma ütleksin, et eriti alko-, alkoholitustatud veinide osas äh, alates kahekümnest, see teema on muutunud vältimatuks ja teatud keelustatud sordid, selle te-, selle teemas, selles teemas olen pidanud meelt muutma see peab olema selge juba eksperimenteerimise staadiumis. ja härra Andrejeu tekst tundub mulle täna olevat äh, hea kompromiss, arvestades seitset aastat, mis meil ees seisavad. kliimamuutuste debatt viinamarja sektoris on, on tõsiasi, nagu ka teiste sektorite puhul, kuid eksperdid ei ütle, et viinislamkovska viinamarja sort oleks tundlik hoiak kuumuse ja veepuuduse suhtes, pigem see peab hästi vastu külmale. nii et see argument väga ei kõnele. ja nüüd viimane raport, mis puudub horisontaalset määrust. tahaksin tänada proua Müllerit, sest viim-, viimasel variraportööride kohtumisel tõesti liikusime jõudsalt edasi. vahendite osas mm, eriti, mis puudutavad kriisivahendeid fraktsioonid saavutasid ka konsensuse, et meil oleks reserv, mis on oluline reserv ja mitte lihtsalt nelisada miljonit. see võitlus nõukogu saab olema raske ilmselt, sest nõukogu, nagu me teame, soovib otsekohe tagasi saada summad, mida ei kasutata. siin on sisulise, sisuline väljakutse, mille parlament peab muidugi äh, vastu võtma. nüüd horisontaalne määrus ja mis puudutab tulemuslikkuse aspekti, nõuetele vastavuse teemat, siin on veel tööd jäänud teha, me oleme küll edasi liikunud, aga nagu proua Müller ütles, mõelgem, mida me sõnadega öelda tahame. nii et eh, tõlgetes erinevate sõnade taga ei ole mitte sama sisu ja, ja indikaatorid, siin ei ole me ka veel päris eh, kokkuleppele jõudnud. aga kui me kõik astume sammukese partneri suunas, siis me peaksime ka kohale jõudma. ja mul on hea meel strateegiliste kavade määruses, et on meil nüüd lisa, kus me saame selgelt paika panna, mida igaüks peab tegema ja sest, et oht, mis meid ähvardab ÜPP puhul, on taasriigistamine. kuid ÜPP on üks Euroopa alustaladest, ärgem unustagem ja nüüd härra Häusling. ja, <clears throat> armsad kolleegid, me oleme siin konstruktiivselt koostööd teinud, aga sageli need võtmeteemad ÜPP-s öö, äh, ei ole leidnud meiepoolset ühist vastust. mis puudutab proua Garcia raportit, siis võin öelda, et mina ei tea, kuskohast need sada kolmkümmend kaks, sada kakskümmend kolm muuda-, kompromissmuudatusettepanekut peaks tulema, proua Garcia võib ju öelda, et nad on olemas, aga tegelikult me oleme selles valdkonnas täiesti lõhenenud. meil on toimumas süsteemi muutus komisjoni poolt, vastutus liigub üle liikmesriikidele. seda võib juba algusest peale kritiseerida põhimõtteliselt ja siis on lisaks komisjon äh, tekitanud uues süsteemis nii palju lünkasid, mida see tähendab see, see nelikümmend protsenti kliimameetmetele, mida see tähendab? iga riik võib nüüd otsustada, mida, mida teha, mis asi, milline meede täpselt see kliimameede on. kui me soovime öö, äh, midagi äh, rohelise öö, äh, öö, kliima jaoks või keskkonna jaoks teha, siis need ökoskeemid näiteks, seal ei ole protsendid selged mida see, need üldse täpselt tähendavad? komisjon justkui ei ole mõelnudki, mida see reform tähendama peab, peab nüüd komisjon ja liikmesriigid peavad nüüd hakkama ise otsustama. meil on kliimakriis ning bioloogiline mitmekesisus kannatab, aga rahvapartei endiselt nõuab, et me, me ei peaks keskenduma otsetoetustele, hektaripõhistele toetustele aga lõppude lõpuks nii ei saa ju jätkata. siis see ülemmäärade teema, jah, me teame, et äh, mõned liik-, liikmesriigid hääletavad selle niikuinii lõpuks maha. me ei peaks liikmesriikidele andma võimalust seda, äh, neid ülempiire kaotada. me Euroopa Parlamendis kaotame ennast üksikasjadesse ära, põhimõttelistest küsimustest me ei räägi äh, ning kui me siin lõpuks neli-viis tundi hääletame, siis äh, tulemus on see, et me põhilistes küsimustes ühel meelel ei ole. põllumajanduskomisjonis peame me ju selgelt ütlema, et me ei keskendu ju ainult põllumajandusele, me peame kaitsma ka näiteks keskkonda. seetõttu ei saa olla, ei saa me niimoodi tegutseda. proua Garcia ütles, et keskkonnakomisjon äh, tuli välja äärmuslike äh, seisukohtadega, ma ei tea kas, kas see kolmkümmend protsenti äh, ökoskeemidel on nii drastiline. Äh, samas paljud siin arvavad, et, et eesmärk peab olema, et talunikud võimalikult palju raha saaks, see ei saa ju olla meie eesmärk. me peame küsima, kas see reform on midagi põhimõtteliselt muutnud. Sii-, see on kahtlane, siin on liiga palju lünkasid ning Äh, kui me läheme triloogile nii suurte lünkadega, siis parlament ei võida midagi. liikmesriigid räägivad ka sellest, et peab jääma siin eelarve piiridesse ja nii edasi seega me peame nüüd tõsiselt edasi töötama nende ettepanekutega ning me peame mõtlema, mida me saame keskkonna ja kliima heaks ette võtta veel rohkem mida me saame e, e, teha selleks, et toetada väikeettevõtteid, mitte ainult suuri, kuigi paljud siin leiavad, paljude teiste seisukohad on teistsugused ja nad räägivad siin sellest, et jah, suurettevõtetel ongi ju rohkem hektareid ja nii edasi. aitäh. Pan Posse Uaso. Merci, monsieur president Moi.... suur tänu. esimees ütleb härra Loasoo. reformi tulevik äh, muut-, ei ol-, ei muutu kuigi palju selgemaks tänune meie arvukatele koosolekutele. Tund-, meile tundub, et me peame siiski menetlused lõpule viima, see reformikava on ebapiisav ja me liigume põhimõtteliselt kinnisilmi. vahendid, mis on suunatud ÜPP-le järgmises finantsraamistikus, ma leian, et see on täiesti uskumatu, seda ei saa tõsiselt võtta. mulle tundub, et me oleme asjale lähenenud vane nurga alt. tegelikult kõigepealt eelkõige tuleb säilitada olemasolev, see peaks olema meie tegevuse tuumaks, et, et järgmine äh, koosseis saaks äh, oma läbirääkimistel lähtuda tugevast alusest. proua Müller, teie ettepanek on väga range liikmesriikide suhtes ja sellega kindlalt kaasneb täiendav halduskoormus, mis omakorda siis paraku kajastub negatiivselt ka toetuse saajate puhul. lihtsustamine, äh, see lahendus ei ole sugugi nii ilmselge. kas te tõesti usute, et te suudate kõikvõimalikke sanktsioone ja kontrolle ja järelevalvemeetmeid tagada, mis hakkab äh, siis liikmesriikide tegevust mõjutama? meil ei ole mingeid tagatisi rahalise toetuse osas, mida Euroopa Liit kavatseb nende tegevusele anda. meie, kas meie ülesanne ei ole pigem tagada et põllumajanduspoliitika raha äh, saaks kõige lihtsamalt ja kõige tõhusamalt suunata põllumeestele. rääkisite jõulise ja hästi rahastatud ÜPP kaitseks, kuid me ei ole eriti kuulnud, et kuidas ALDE väga kaitseks vahendite säilitamist. selgitage palun järgmist. millisel määral teid toetavad teie poliitilised partnerid äh, selle, selles võitluses, et üks osa ÜPP vahenditest suunatakse teistele poliitilistele prioriteetidele, aitäh. ja nüüd härra Vaits. Äh, aitäh, härra esimees. ja ühise turukorralduse aruteludes öö, äh, oli meil tõesti väga konstruktiivne koostöö aga nüüd see alkoholiseeritud vein, kas ta on vein või mingi suhkrupõhine jook, see nüüd küll kõige tähtsam küsimus ei ole siin põllumajanduspoliitikas. ning äh, see, et kas me räägime nüüd sellest, et kas veini jaoks on vaja pestitsiide või neid tuleb äh, kasvatada äh, keskkonnasõbralikult ja kas on vaja üldse neid pestitsiide kasutada, see on, ei ole nüüd nii tähtis küsa-, küsimus. proua Herens Garcia kas te öö, panite tähele, et üle kahe tuhandes linnas öö, Euroopas öö, tudengid ja õpilased protesteerisid öö, kaitsmaks kliimat, kas te, kliimat, kas te panite tähele seda? kas te olete mõistnud, et kliimakahjustus on tõsine probleem, kus me öö, kasvatame soojat üleliigselt, transpordime seda üle maailma, kasutame liiga palju pestitsiide, kas äh, ei oleks mõistlik ikkagi võtta arvesse rohelisi teemasid, võtta arvesse seda, et, et pinnas näiteks seob CO kahte, et ökoloogilisel põllumajandusel on omad paljud positiivsed küljed. minu küsimus oleks teile selline. härra Flanagan. The number one goal uh, throughout these talks aitäh! meie kõige olulisem äh, eesmärk kõikidel nendel variraportööride koosolekul ja tehnilistel koosolekutel oli see, et me saavutaksime midagi, mida paljud siin komisjonis ütlevad, et nad soovivad. Äh, kõikides erinevates äh, fraktsioonides olen ma kuulnud sarnast ja kõik ütlevad seda, et me peame liikuma edasi selliselt ajalooliselt maksete süsteemilt. me ei tohi enam maksta inimestele selle eest, mida nad tegid kakskümmend viis aastat tagasi ja et meil eh, selle eest, et on eh, täielik ühtlustumine. tundub, et kõik soovivad seda. ja ma arvasin, et kõik eh, siin esindavad põllumajandustootjate huve, oma riikide ja ja maapiirkondades elavate inimeste huve ja ma arvasin, et kõige parem viis selle saavutamiseks on see, kui meil toimub täielik ühtlustamine vähemalt kahe tuhande kahekümne kuuenda aasta lõpuks. aga komisjoni esialgses eh, ettepanekus on esitatud ainult seitsekümmend viis protsenti ja võiks arvata, et eh, parlamendis rahvaesindajad soovi, soovivad seda muuta, aga sellele on suur vastuseis. niikaua kui mina siin olen, võitlen mina sajaprotsendilise ühtlustamise eest. kas see ka toimib, seda näitab aeg, aga edu kõigile üldsusele selgitamisel, et kui seda ei tehta just enne valimisi Euroopa Liidu inimesed eh, maksavad selle raha välja ja kõikidele tuleks pakkuda selle eest eh, eh, täit väärtust. võib-olla loogiline jätkata sellist, ei ole loogiline jätkata sellist, sellist olukorda, kus suurem osa rahast makstakse väga väikesele hulgale ja seda põhjendatakse nii, et kui me ei anna Eh, seda nendele suurtele tootjatele, siis kuidagi kukub eh, kogu põllumajandustootmine kokku. sellist eh, kui ülevale poole anda ja allapoole võiks levida, selline lähenemisviis siin ei toimi kui ma vaatan enda riigis eh, makseid ja toetusi, siis ma näen, et eh, keskmine eh, põllumajandustootja saab tuhat eurot hektari kohta ja tegelikult toodavad nemad vähem kui need, kes saavad näiteks üle kahesaja euro hektari kohta. või vabandust, need, kes saavad vähem, siis toodavad rohkem. ja need kes toodavad kõik, kes saavad vähem kui sada eurot hektari kohta, toodavad peaaegu sama palju kui need, kes saavad tuhat eurot hektari kohta. nii et eh, need, kes tahavad eh, siin sellist vana olukorda kaitsta, peavad vaatama fakte. Eh, me oleme pikalt rääkinud ökokavadest, pikalt seda arutanud. me ei ole aga otsustanud, kuidas see täpselt välja peaks nägema me oleme pikalt ja pikalt seda teemat arutanud, justkui me üritaksime teha kooki ja arutaksime siis kümme aastat selle kohta, selle üle, millistes koostisosades seda teha ja see kook kunagi tegelikult ahju ei jõua. et me peame siin mingi otsuse vastu võtma ja selge on see, et mina ei toeta sellist otsust, kui eelistatakse ühte põllumajandustootjat, kes on ajalooliselt tootnud rohkem, kakskümmend viis aastat tagasi tootnud rohkem, kui praegu keegi teine toodab. kui ma kuulen äh, Rahvapartei äh, esindajaid äh, eelarve kontrolli komisjonis, siis neile, neile tekitab see õudu, et me võiksime seda olukorda niimoodi muuta, aga kui me seda ei muuda, siis te oleme, oleme me kõik siin silmakirjalikud. suur tänu see kooginaid on väga hea, tõepoolest. härra Caputo. Grazie, grazie presidente, anch'io innanzitutto voglio ringraziare il raporteur. suur tänu. esiteks tahaksin ma tänada neid kolme raportööri. proua Müller, härra Andrieu eh, ja proua Helen Skersia, kes on eh, tõepoolest väga palju teinud selleks, et eh, me saaksime edasi liikuda. ja raskusi on meil tekitanud ainult siin äh, ajas, ajakava. nüüd äh, kolleeg Andrei dokument äh, ühise turukorralduse kohta, ma tahaksin tänada teda tehtud töö eest ja ma arvan, et kompromissettepanekud rahuldavad kõikide variraportööride soove näiteks eh, kriisi juhtimine, eh, tarnekontroll, eh, veinipiirkonnad ja kaks teist ja siis teised kaks dokumenti olid veelgi keerulisemad. ÜPP reformimine oli komisjoni idee ja siin on toimunud eh, enneolematu eh, nihe ja minnakse, liigutakse eemale selliselt nõuetele vastavuse, nõuetele vastavusele keskendumisest ja vaadatakse rohkem praktikas tulemusi. ja lähimuspõhimõtet rakendatakse siin palju liikmesriikide suhtes keskendutakse sellele, et järgida, jälgida sihtmärkide saavutamist. ja need sihtmärgid pannakse paika teatavatel ühistel tingimustel. ja selline paradigma nihe, ma arvan, on muret tekitav olnud paljudele kolleegidele ma arvan, et me peame tegema kõik, mis võimalik selleks, et leida siin kesktee nende kahe lähenemisviisi vahel. Euroopa Liidu tasandil nõuetele vastavuse vahel ja suurema paindlikkuse vahel, kus antakse liikmesriikidele suurem vastutus. variraportöör Santos on teinud ettepaneku sellise nii-öelda äh, turvavõrgu kohta, kus komisjon saaks sekkuda juhul, kui tekivad probleemid riiklikes seiresüsteemides, kui kulutustes on ebakorrapärasusi ja kui kavasid ei täideta. ja ma arvan, et see oleks hea kompromiss. ja me võiksime selle alusel edasi töötada. ma arvan, et et eh, sellega võiks lahendada mõned suured agrikomisjoni probleemid sellega seoses ja me tahame tõesti tagada, et eh, ühine põllumajanduspoliitika oleks tõesti ühine poliitika. ma arvan, et me peame tegema suuri jõupingutusi me ei peaks keskenduma selle reformi läbikukkumisele, me ei tohiks seda nii palju arutada, me peame siin oma panuse andma selleks, et me liiguksime toimivate kompromisside suunas ja mitte kogu seda protsessi kohe läbi kukutama. nüüd saab sõna härra Erdos. aitäh härra esimees. tahaksin välja tuua minu jaoks kaks kõige tähtsamat teemat, millega on probleeme. ühine põllumajanduspoliitika on nüüd öö, jagatud juhtimise all, mis tähendab seda, et kõige tähtsamates küsimustes ei saa komisjon oma võimu näidata. mina öö, tahaksin teada, millistes riikides otsetoetused jäävad kehtima, kus mitte see on, sest see on praegu ju tõsine täht-, tähtis osa meie põllumajanduspoliitikast. ma tahaksin ka teada, milleks, mille põhjal komisjon kavatseb siis neid strateegilisi kavasid heaks kiita ja, või mitte? praegune komisjoni poolt ette pandud süsteem on minu jaoks vastuvõetamatu. mida te sellest arvate, proua raportöör? teiseks, need, kas te arvate, et ülemmääraga, ülemmäär toetuste juures e-, ei hakka mitte moonutama turgu, sest see võib tulla ka sest me peame kaitsma ju ka kõige haavatavamaid põllumajandustootjaid me peaksime jääma selle kolmeteist protsendi juurde, see puudutab ka seda, neid erandeid ülemmäärade puhul, aitäh. proua Katainen, palun. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos esittelijöille ja varjoille. Ensinnäkin me... suur tänu ja suur tänu raportööridele ja variraportööridele. ma todellakin püst-. tõepoolest, äh, komisjon on välja tulnud ambitsioonika uue rakendusmudeliga. kõik liikmesriigid äh, peavad aga saa-, saama ka võimaluse omaenda põllumajanduspoliitikat ellu viia. tingimuslikkus selle osas ei tohi, ei peaks olema rangem, vastupidi, on vaja rohkem paindlikkust. ja härra Häuslingile vastuseks, kui me räägime toetustest põllumajandusele siis just toetus põllumeestele on kõige parem viis, kuidas kaitsta keskkonda, sest põllumehed saavad siis ka investeerida keskkonda. minu arvates on äh, parem saada hea saak, nii et mõju keskkonnale on väike. mulle tundub äh, see igati õigustatud. kuid on ka murettekitavaid äh, teemasid nagu toetuste ülempiir. parem oleks vabatahtlik süsteem, sest ettevõtted on väga erinevad liikmesriigiti ning abi ülempiiride puhul tuleb siiski arvestada neid summade suurust ja seda, kuidas toetusi arvutatakse ja selle kohta on mul ka küsimus kas tootmisega seotud toetused jääksid ülempiiri arvutusest välja või näiteks kompenseerivad hüvitised, kas neid ei võiks äh, arvesse võtta selles arvutuses? ja nüüd äh, maa kuivandamise investeeringud, äh, drenaažisüsteemidesse investeerimine, tundub, et see on jäänud keelatud investeeringute alla, kuid samas drenaaž on ju väga tavaline asi ja see on hädavajalik teatud Põhja-Euroopa piirkondades. nii et investeering maa kuivendamisse sellisel kujul on täna väga vajalik. Bardzo dziękuję. Pan poseł Jaar. suur tänu ja härra Jaar. ja, aitäh. mul on kaks märkust kõigepealt. võib-olla järgmine kord äh, tuleks ka meeles pidada, et parlament äh, äh, valimiskampaania ei ole kõige mõistlikum koht, kus rääkida põllumajandusreformist. aga võib-olla võrreldes Inglise parlamendiga läheb meil hästi loomulikult äh, kõlab hästi, et põllumajandus ei anna oma piisavat panust kliimamuutuse vastases võitluses. aga komisjon äh, pole oma uue reformiga ka mitte midagi äh, selles suhtes paremaks muutnud. minu jaoks on probleem hoopis teistsugune. loomulikult peame me kaasama juhtimisse rohkem liikmesriigid, nemad on senini liikunud hoopis teistsuguses suunas, nad on soovinud pigem keskenduda just karistustele, seega me peame muutma oma mõtteviisi, peame keskenduma tõesti tulemuslikkusele. seetõttu meil on vaja ka piisavalt pikka üleminekuperioodi, et liikmesriigid sellega kohaneda äh, saaksid. teiseks, jah, ilusasti kõlab see küll et, et kakskümmend protsenti tootjatest saab kaheksakümmend protsenti rahast, aga me peame olema siin ettevaatlikud. Äh, äh, kui me räägime protsendi arvutustest ja statistikast. kui me soovime tõesti olukorda muuta, siis me peame hektarite hulga ülemmääraks panema kakskümmend hektarit sest viieteist hektariga, viiekümne hektariga Baieri talunikud on juba Euroopa mõistes ju suurtalunikud. ega me peame olema siin ettevaatlikud, minu arvates raportööri ettepanek on mõistlik ka ülempiiride suhtes, et liikmesriigid peavad siin otsustama, toon näite, see viiskümmend hektarit minu jaoks on piisav Eh, meil on vaja ju siin liikmesriikide jaoks manööverdamisruumi. ja paljud kolleegid juba teavad, mida ma arvan ökoskeemidest, ma sooviksin, et liikmesriikidel oleks võimalus rahade ülekandmisel sammaste vahel jääda selle juurde, et ökoskeemide raha jääb teise sambasse. minu arvates saab süsteem ainult siis toimida, kui see on mitmeaastane see ei peaks jääma ainult esimesse sambasse, seetõttu ma pöörduksin ka liikmesriikide poole, et nad toetaks seda vabatahtlikku manööverdamisruumi. siis artikkel neli, kus me peame olema ettevaatlikud. siin on sees palju olulisi punkte põllumeeste jaoks meie äh, poliitilistes huvides on ju kaitsta äh, põllumehi, me ei peaks lubama liigset bürokraatiat näiteks neile äh, peale suruda. see pindala ühtlustamine. me peame me peame vaatama, et meie äh, veepoliitika oleks äh, ühtlustatud. samuti äh, peame tagama, et me ei hakkaks liig-, liiga pöörduma jälle karistuste suunas, seega see artikkel neli, kui raportöörid ja variraportöörid üheskoos istuvad, peame me arvesse võtma ka põllumehi end-, endid. Eh, kes võivad kaotada siin meie ühtse põllumajanduspoliitika tõttu. me peame olema julgemad ka selle kindlustuse küsimuses. Saksamaal, ma tean, on siin eh, süsteem üsna vabatahtlik, minu arvates tuleks su-, survet avaldada selleks, et liikmesriigid eh, toetaksid ka siin oma põllumehi rohkem. Panie pośle, zabierał panie pośle. suur tänu, härra Jaar. Te rääkisite sama kaua kui raportöör, härra Jaar. härra Tarabella. härra esimees, aitäh. mina kuulun vist nende hulka, kes on kõige rohkem pettunud selles ettepanekus. viisteist aastat olen olnud põllumajanduskomisjoni liige ja mina arvan, et põllumajandus on rohkem väärt kui see Euroopa Komisjoni halb ettepanek selle eesmärgiks on lihtviisiliselt ÜPP taasriigistamine. Euroopa Liidu kõige integreeritum poliitika, kui see nüüd peaks tõesti jõustuma, see ei ole enam põllumajandus, siis on hoopis kalandus kõige olulisem põhimõte. seda otsustatakse põl-, Euroopa tasandil palju rohkem kui põllumajandusasju, nii et taasriigistamist me kindlasti toetada ei saa. ja Albert DES-i muudatusettepanekuga olen igati nõus. rahvapartei avaldab survet, et ta võtaks tagasi oma muudatusettepaneku, kuulsin. ja härra Danteni üritus asju paremaks muuta, olen ka nõus. nii et me ei tohi kunagi mõistlikke ettepanekuid tagasi lükata, aga kui ma asetan nüüd selle üldisesse kont-, konteksti, siis ma ütlen, et pole mitte mingil, mingi mõtet äh, siin mingisuguseid kõrvalisi asju parandada, vaid kogu kogu teema, aga mitte ainult komisjoni ei tule süüdistada, vaid liikmesriike tegelikult. kahekümne kaheksal liikmesriigil puudub reaalne strateegia põllumajanduse toetamiseks Euroopas. põllumajandus ei ole enam strateegilise tähtsusega, kaks näidet selle kohta Euroopa otsustajate kontekstis. vabakaubanduslepingud kõigepealt. viimane peatükk on see, kus siin arutatakse põllumajandusteemasid ja jäetakse ja ohverdatakse lihtsalt, kaitstakse küll teatud sektorid. ma, ma räägin kaitsest, mitte protektsionismist, nagu Seita või Kanada puhul ka kaitsti nende piimasektorit. miks meie ka nii ei teeks? me teeme vastupidi, me ei kaitse enam ühtegi sektorit, ei piimasektorit, ei lihatootmist. regioonide komiteel õnnestus koostada arvamus põllumajanduse kohta, kus nad rääkisid turgude taasreguleerimisest. Guillaume Kroon oli raportöör, me ei ole suutnud ka seda teha. turge taasreguleerida, minu arvates on see vajalik, sest see on see, mis põllumajand-, põllumehi hetkel pelutab nad ei saa oma töö eest enam piisavat tasu, sest et hinnad langevad liberaliseerimise tulemusena. suhkur äh, kakskümmend kolm eurot äh, tonni eest saab nüüd suhkru eest, hinnad langevad, kvoot enam ei ole, põllumajandusmees ei ole enam võitja, võitjaks on, on põllu, on toiduainete tööstus ja suured hargmaised ettevõtted. volinik räägib meile kindlustusmehhanismidest, ärge tehke nalja, tururiske ei saa kindlustada või on see äärmiselt kallis ja ÜPP raha läheb siis nüüd kindlustusettevõtetele, kas see on nüüd see, mida me tahame, ma ei usu. ja sellepärast hääletan vastu, lükkan kõik need ettepanekud tagasi tervikuna, sest äh, taassidumine, kõik teised maailma tootjad seovad oma tooteid, aga me ei julge seda teha. kuid taas, toetuste taassidumine on oluline seal, kus on olema Soome, Portugal, Lõuna-Belgia kus seotud toetused on olemas, need on vajalikud selleks, et säilitada põllumajandustoodang sellistel vaesematel territooriumitel. see on ainus vahend, mis meil siiamaani võimaldab tagada territooriumiga seotud põllumajanduse, me tahame nüüd seda piirata ja üldse marginaliseerida. seepärast ökokava tore, aga neid tuleb lihtsustada siiski, et põllumajandused teaksid, mida nad võivad teha, mida nad ei või teha. ja meie nüüd see, mille eest neile toetusi antakse, mida soodustatakse sest äh, turg tingimata ei, ei anna boonust äh, keskkonnakaitse eest, aga siis välja arvatud mahetoodangu puhul, nii et äh, kõrini on nendest väikestest parandustest, meil on vaja tõelist ÜPP-d, mis oleks viie, kaheteist, viie, kahekümne, kahekümne viie aasta strateegia, meil ei ole, meil on vaja pikaajalist nägemust ÜPP jaoks ja me ei, seda me ei näe. meie mõtleme kogu aeg viie aasta valimiste perspektiivis, uue komisjoni perspektiivis. seepärast mina ja ma ei räägi siin oma fraktsiooni nimel, paljud äh, on mu peale pahased minu fraktsioonis, aga viisteist aastat oleme seda teinud, nüüd mul on sellest kõri, nii seega tuleb tagasi lükata kõik need ettepanekud, mis puudutab vähemalt strateegiakavasid. no mocno pan poszedł. Need olid küll karmid sõnad, härra Tarabella. sest strateegiakavasid ju veel ei ole me ei tea ju veel, millise kuju nad saavad. selle kallal me ju alles töötame ja seda teeb praegu ka komisjon, praegusel hetkel teevad ka liikmesriigid. loodame, et mõlemad pooled näitavad üles mõistlikkust ja et strateegia kavades siis on selgelt näha, mis eesmärgil neid kasutatakse ja et see võimaldab kasutada liikmesriikide potentsiaali ühtlaselt ma ei tea, mis saab ka kaubavahetusest Kanadaga, ma ei tea, kas komisjon juba tegelenud selle küsimusega. Euroopa Liidu ja Kanada kaubandussuhete osas, ma arvan, et me saame vastused võib-olla küll mitte täna, aga tõs-, oleks tõesti hea neid saada. nüüd Roo Müller. aitäh, härra esimees. ma olen ka ühise turukorralduse variraportöör ning tahaksin tänada kolleeg Andreööd ALDE poolt, mis puudutab öö, äh, öö, äh, geograafilist märgistust, äh, võime toetada neid kompromissettepanekuid ning mis puudutab kompromisse seoses turu sekkumise meetmetega ning turule orienteeritud põllumajandussektoreid, neid me ei saa toetada seevastu ei ole teie jaoks üllatav, et Aldel on siin teistsugune positsioon ning kui tohib, siis Jan Huitemaa nimel lisaksin veel, ta on strateegiliste kavade variraportöör. Eh, nimelt, meie jaoks on väga tähtis see, et eh, et see eh, strateegiakavade ellurakendamine oleks tõesti teostatav rohestamise puhul peaksid meil äh, ka uued reeglid äh, kehtima ning kes nüüd äh, tagab selle, et see vanane rohestamine uue, uute, uue tingimuslikkusega ka kooskõlas on nüüd tuleb siin see vabatahtlikkuse element veel juurde, meie jaoks on see üks kõige suuremaid probleeme, meie jaoks oleks tähtis see, et tingimuslikkuse valdkonnas vaadatakse üle täiest, täielikult see vana rohestamise süsteem, mis oleks, nii et oleks tõesti tulemuspõhine. et inimestel oleks tõesti ka tõeline valikuvabadus Eh, seega kohustused on liikmesriikidel, aga põllumeestel oleks süsteem vabatahtlik. me peaksime ka tugevdama ju eh, pereettevõtteid, üks lause veel lisaks. põllumajandus on juba praegusel hetkel öö, eh, oluline öö, panustaja kliimamuutuse vastasesse võitlusesse, see, et siin sõimatakse põllumehi, seda ma olen ka Baierist korduvalt pidanud kuulma, me, see on täiesti vale, me kõik vastutame üheskoos selle eest, et tulevik oleks helge, põllumajandus peab siin lihtsalt oma rolli täitma, aitäh. aitäh. ja nüüd pean mina ise sõna võtma vastavalt meil kehtivale korrale, väga hea. tahaksin veel kord tulla tagasi väikeste põllumajandusettevõtete teema juurde ja neid on kõige rohkem arvuliselt äh, Euroopas. minu koduriigis on see samuti nii. Nende roll on väga oluline, see, nad võimaldavad säilitada Euroopa põllumajandusmudelit. me oleme kõik selles, selles osas nõus. Äh, see mõjutab meie maastikke, väikesed et-, põllumajandusettevõtted annavad tööd väga paljudele inimestele maapiirkondades. kuid seda tüüpi ettevõtetel on suured probleemid saada sissetulekut, äh, elatada ära, ennast ära. Nende ettevõtete heaks tuleb teha kõik, et oleks piisavad toetused, me räägime ja räägime sellest, aga mida me tegelikkuses näeme kas me tahame, et neil oleks sama suur koorem kui teistel ettevõtetel, näiteks rohestamise nõuded või ökokavad või lähtume põhimõttest, et need väiksemad ettevõtted juba praegu rohestavad, kuivõrd nad on väikesed. võib-olla peaks halduskoormust vähendama väikeste põllumajandusettevõtete jaoks. kuidas kokku sobitada erinevad aspektid? mida saame konkreetselt ette võtta selleks, et toetada väikesi põllumajandusettevõtteid? härra Hausling soovib uuesti sõna aitäh, pean vastama proua Müllerile, sest öö, äh, ütles, et öö, äh, põllumehed on parimad kliimakaitsjad, kui te vaatate nüüd öö, äh, meie öö, kliimapoliitikat, siis öö, põllumeestel ei ole küll sellega mingisugust pistmist, vaadake kas või statistikat öö, heitmed põllumajandussektorist mängivad siin suurt rolli. ei saa ju öelda, et põllumajandus on keskkonnale hea. olgem ausad, see ei ole nii. ja te nüüd ütlete, et me peame muutma kõik vabatahtlikuks. rohestamise puhul ei kehti need uued tingimused. talunikud saavad raha, sest nad täidavad reegleid, see on kõik hea ja mõned soovivad, et tulevikuski samasugune süsteem e, kehtiks, minu arvates ei ole see õige, põllumehed peavad rohkem ette võtma. ma ning ma nõustun kolleeg Tarabella ärritusega, me ei räägi siin sellest uuest mude-, mudelist, kus komisjon meile ütleb, et jah, teie komisjon siin ei peaks nii palju otsustama, otsustama peaksid liikmesriigid, sellest me ei räägi siin me oleme võidelnud kolmkümmend aastat oma pädevuse eest põllumajanduspoliitikas ning nüüd, nüüd komisjon ütleb, et ei, meie liikmesriigid otsustame. ja nüüd liikmesriikidel on kohustus seda teha, kuigi neid, neid asju, mille eest meie ennem vastutasime, aga keegi ei tea, kes siis mida teeb või mille eest vastutab. me peaksime nende asjadega tegelema Euroopa tasandil ja see on, nagu öeldud, kõige suurem oht selle põllumajandusreformi juures. ja viimasel arutelul ma juba ütlesin, et me ei ole öelnud mitte midagi öö, põhimõtteliselt tähtsatest küsimustest ja me oleme lahendanud ära paljud tehnilised probleemid, aga põhimõttelised probleemid on endiselt lahendamata, see on, ei ole liikumine õiges suunas ja nüüd üks minut ainult. enne saite rääkida palju soovite, aga nüüd üks minut ühe kõne kohta. proua Petir esimesena. Madame Petir. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče, ja bih prije svega željela zahvaliti. aitäh. kõigepealt tahaksin tänada raportööri, kolleeg Herensit kes kuulas ära kõik need erinevad arvamused ja kuidagi õnnestus tal kokku panna see väga keerukas dokument eh, tulevase ÜPP kohta. mul on väga hea meel näha seda, et erilist tähelepanu on pööratud äh, ja tänu on avaldatud põllumajandustootjatele just kliimaalaselt, kuna me teame, et meil ei oleks võimalik kaitsta oma keskkonda ja toota toitu ilma nendeta, me peame seda rõhutama. ma arvan, et on oluline pöörata rohkem tähelepanu ka uuele põllumajandustootjate põlvkonnale. see on vajalik. nelikümmend viis protsenti protsenti eh, eelarvest peaks minema noortele põllumajandustootjatele, sellise ettepaneku oleme juba esitanud ja ma arvan, et me peaksime selles osas olema progressiivsemad. ma olen teinud ka ettepaneku, et me peaksime eh, naistele maapiirkondades eh, eraldama teatavad summad ja skeemid. ja ma olen kuulnud, et teatavaid edusamme on tehtud mina olen Horvaatiast ja sellepärast tahaksin ma öelda, et umbes pool eelarvest, mis ÜPP-st tuleb, läheb sellistele programmidele ja ka mõned ja ka teised liikmesriigid nagu Horvaatiaski tihtipeale eh, jagavad või siis annavad eh, maaelu arengule poole eelarvest. mis puudutab eh, sammaste vahelist eh, ülekandmist peaks olema võimalik, kui eh, arutati siin teisest sambast esimesse sambasse eh, ülekandmist. sel puhul on oluline seda arutada, aitäh. rääkisime siin riikide eripäradest, on riike tõepoolest, kes viivad vahendeid üle esimesest teise sambasse, teise, teisest esimesse. ma mõistan, et praeguses olukorras eelistame üleviimise esimesest teise sambasse, aga kui on riike kes, kes kakskümmend viis protsenti teisest sambast esimesse üle viivad ja tahavad seda ka edaspidi teha, siis võib-olla ei ole enam kakskümmend viis, võib-olla kakskümmend või viisteist, sest et on vajadused olemas, see on nende riikide kogemus. ärgem siis äh, sundigem peale muutusi, mis mõjuksid šokina, tuginegem kogemusele ja riikide eripäradele. ma ise esindan riiki, kus on teisest esimesse sambasse vahendeid viidud võib-olla liiga palju võib, võib-olla kakskümmend viis protsenti on liiga palju, kuid põhimõte on, on ikkagi see. ja tänu sellele saame täiendada liikmesriigi eelarvet ja saame väikse lisaboonuse anda. seepärast ma soovin, et rohkem mõistetaks erinevate riikide eripärasid. härra Jaar, üks minut. ja äh kõigepealt tahaksin öelda, et põllumehed saavad öö, täita ainult neid tingimusi, mis ne-, neile meie poolt on pakutud. mulle absoluutselt ei meeldi see, kui siin nüüd öö, talunikke sõimama hakatakse. aga teisalt komisjon soovis lõpuks paika panna mõõdetavad eesmärgid sellest on siin ennemgi räägitud, tõsiasi on ju see, et põllumajandus ei ole mitte probleem, vaid osa lahendusest. meie soovime, et see süsteem oleks ka ellu rakendatav. teiseks, äh, suured ja väikesed asjad, äh, äh, talud, esimees ütles täiesti õigesti, et Poolas on ka kümnehektarilisi talusid, aga ka Saksamaal näit-, näiteks on, on ka nii väikeseid kui väga öö, suuri põllumajandusettevõtteid, mis oma suurusega mängivad selleks, et maksudest kõrvale hoida. seega me ei saa öö, mingisugust ühtset süsteemi peale suruda, vaid liikmesriigid peavad ise otsustama ning kolmandaks, põllumajanduse roll keskkonnakaitses ja kliimakaitses moment, moment, moment, moment, moment. üks moment, üks moment. võib-olla hiljem, mitte praegu. kui lubate, siis ähm, suured ettevõtted, nemad just konkureerivad Ameerika suurte või teiste maade suurte ettevõtetega, väikesed ettevõtted on rohkem seotud siseriikliku turuga, siseturuga. ja selleks, et nad või saaksid oma positsiooni säilitada, selleks tuleb neid äh, abistada, selleks on vaja neid erinevaid parameetreid kombineerida. ja ma arvan, et äh, kogemused on meil ka selles vallas juba täiesti olemas, proua Neuchel. on täitsa huvitav siin kuulda, et äh, mõned ütlevad siin nagu härra esimees, et me peame rohkem toetama liikmesriike, teised ütlevad, et meil peavad olema mõõdetavad eesmärgid. kuidas on see kooskõlas meie lõikega kaheksakümmend seitse, kus räägitakse kliimakaitsest, mõõdetavast kliimakaitsest? meil on vaja nelikümmend protsenti rahadest, mis talunikele läheb, on mõeldud kliimakaitseks meid ei huvita justkui see, mida sellega tehakse, vaid võib-olla ostetakse selle eest hoopis, hoopis suur auto, aga see on mõeldud kliimakaitseks. selline eeldus on meil kirjas siin. minu arvates see ei ole enam tänapäeval võimalik. nüüd, kus inimesed tulevad tänavatele kliimakaitse e, eesmärgiga, ei saa me lubada seda, et öelda, et põllumajandus on hea, sest see on põllumajandus põllumajandus peab selgitama, miks nad head on, kuidas nad head on ning see lõige kaheksakümmend seitse tuleb tõesti tagasi lükata. tõesti loodan, et see lõige uues määruses sees ei ole. proua parlamendisaadik, me kõik soovime kaitsta kliimat. aga kas siis kliima altaril tuleb ohverdada ka Euroopa põllumeeste huvid? ja varustuskindlus toiduainete osas. sest nüüd me jõuamegi toiduohutuse teema juurde. ja siin kerkivad esile uued argumendid, millega arvestada, on vaja tasakaalu. tuleb mõelda, mis on võimalik ja mis on hea kliimale, kuid samas ei tohi me ohtu seada põllumeeste huve. Nad peavad äh, suutma toit, toota toiduaineid, mis on äh, tervislikud ja turvalised. me ei taha eelistada ühtesid teistele, härra Vaits. härra esimees, ma ei mõista teid. suurem osa töökohtadest Euroopas äh, asuvad väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes, mitte suurettevõtetes. suurettevõtted just ka vastutavad selle eest, et ka äh, väheneb bioloogiline mitmekesisus. see, äh, et ettevõte on suur, ei tähenda, et ta on keskkonnasõbralik keskkonnakaitse ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse puhul ei ole suurettevõtted just kõige kasulikumad partnerid, kui me räägime siin vee- või õhukaitsest näiteks ka. ning kui te nüüd öö, räägite väikeettevõtetest, keskmise suurusega ettevõtetest, siis nemad kannatavad eelkõige just seetõttu, et nad peavad konkureerima maailmaturu hindadega. ning need, kellel on kakssada, kolmsada äh, hektarit maad, kes on tegelikult juba rikkad inimesed, nemad saavad veel rohkem toetusi juurde. kuidas see täpselt siis toetab meie äh, toiduainetega tarnekindlust, äh, kui, kui me ka ei kaitse meie kliimat või keskkonda, kui meid hakkavad painama näiteks põuad ja nii edasi. me peame ikkagi midagi rohkem ette võtma kliima kaitseks. Wszystko zgoda Dlatego ja jestem za pre-. täiesti nõus ja just sellepärast. toetan ma seda, et on teatud äh, loomakasvatus, näiteks väike, väikesemahuline, näiteks lambakasvatuse puhul. meil on vaja ka väikesi ettevõtteid, kes äh, võimaldavad loomadel elada tingimustes, mis on kõige lähedasemad looduslikele tingimustele, seepärast tulebki toetada väikeseid põllumajandusettevõtteid. ma ei tea, kuhu täpselt see piir seada, aga mina sooviksin, et järgmine põllumajanduskomisjon algataks uuringuid äh, see raskuste osas, mis on väikestel ettevõtetel võrreldes suurtega täna ma olen äh, praktiliselt kindel, et äh, suur, suurtel ettevõtetel on, on paremad äh, vahendid, nad, nad on, nad ka, neil on ka parem vastupanuvõime kui väikestel. aga tahaksin, et Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjon pöörduksid mitme erineva uurimisasutuse poole selleks, et analüüsitaks seda teemat, et milline on väikeste ettevõtete mõju keskkonnale ja suurte oma teisalt. Roy Rants. Pues muchas gracias. Se me han hecho varias preguntas y se han hecho varias alusiones. suur tänu. kuulsin siin palju küsimusi ja viiteid erinevatele punktidele, nii et tahaksin neile kõigile vastata. mis puudutab riigistamise ohtu. Te teate, kes ma olen, ma olen siin olnud palju aastaid selles komisjonis ja te teate, et ma olen alati kaitsnud ühise põllumajanduspoliitika sellist ühist eh, joont. ja esimesed eh, muudatusettepanekud, mida ma tegin, eh, just keskendusidki selle aspekti tugevdamisele ja ma usun tõepoolest, et meil on see õnnestunud, et selles dokumendis see seisukoht, mille komisjon esitas, seda on täielikult äh, muudetud, nii et mingit sellist äh, riigistamise ohtu ei ole. nii et selles osas ma siin mingit ohtu ei näe ja ma ei jaga oma kolleegi arvamust, olen ma siin, olen, ma olen siin äh, teinud muudatusettepanekuid, samuti kompromissettepanekuid ja ma tõepoolest ei näe siin, et see oht oleks olemas ja ma arvan, et isegi eh, sellise ettepaneku tegemine on eh, ausalt öeldes ebaõiglane. nii et igal juhul on võimalik teha, toimida nii, nagu te soovite, aga põllumajandustootjad küsivad kaht, nad soovivad eh, raha ja nad paluvad selgeid määrusi ja ette, ettekirjutusi ja see ei ole tõsi mitte ainult Hispaanias, kus ma olen rääkinud ametiühingute esindajatega, vaid kogu Euroopas tahetakse, et selgelt oleksid välja toodud eh, eeskirjad ja reeglid. ja kui tehakse muudatusettepanekuid eh, seoses nende dokumentidega, siis mõned teist on juba eelarvele viidatud, viidanud. ja need eh, ja see kõik on seotud äh, Eh, parlamendi seisukohaga mitmeaastase finantsraamistiku osas. ja ma arvan, et eh, see on väga õige. kui tahes väike on põllumajandusettevõtja, igal juhul on põllumajandustootja see, kes peab eh, hoidma pilku peal oma, hoidma silma peal oma rahaasjadel ja kui ettevõte on väga väike ja väga paljud põllumajandustootjad tegutsevad väga väikesel siis eh, nad peavad täpselt aru saama, milline, millised on need eeskirjad ja, ja see kõik peab olema ka usaldusväärne. nii et selgeid reegleid on võimalikult kiiresti vaja. me rääkisime ka realistlikust tasakaalust ja ma arvan, et me peame siin võtma arvesse erinevaid seisukohti erinevatest fraktsioonidest ja ka erinevatest liikmesriikidest ja sellise realistliku tasakaalu saavutamine ongi see, mida me üritame teha me loomulikult ei tea, milline see saab olema, eh, kuna poliitilised läbirääkimised eh, praegu toimuvad. aga mina olen igal juhul eh, valmis tööd tegema, sellepärast et komisjon peab välja saatma selge signaali selle kohta, mis täpselt hakkab toimuma ja mis puudutab seda kuutekümmet protsenti, mida meie oma fraktsiooniga taotleme Eh, mis puudutab eh, kestlikkustoetusi, eh, põhitoetusi ja ka ümberjagamist, ümberkandmist, see raha ei ole vaba. et seal on tingimuslikkus. ja keskkonna aspekt on seal samuti väga oluline kas te mäletate seda kolmekümmend protsenti, mida arutati, kui tahetakse eh, kõiki neid summasid taotleda, mis on võimalik ja neid ka saada, siis eh, tuleb tingimuslikkusele vastata, keskkonnatingimuslikkusele ja ma arvan, et osad meist ei taha seda tunnistada. Eh, selles eelarves on seda ka tunnustatud ja seda ma igal juhul toetan. mult küsiti ka seda, kas ma kuulsin seda, mida noored kliima kohta ütlevad, loomulikult ma loen ometigi ajalehti. Nendel meeleavaldustel, ma arvan, me peame kõik austama seda, et isegi kui meelt avaldavad, avaldab vähemus, siis kõigil on õigus oma arvamust avaldada. ja mitte keegi ei pisenda siin kliimamuutustega võitlemise olulisust, aga Euroopa põllumajandustootjate kriminaliseerimine ja nende süüdistamine kliimamuutuste eest on täiesti ebaõiglane. põllumajandus Euroopa Liidus järgib kõige karmimaid reegleid, just keskkonnalaseid reegleid, mis puudutab vett, äh, ammoniaake. kõik ühtki ähm, loomade heaoluga seotud ettekirjutusi ja ühtegi kohta maailmas ei ole, kus äh, tootjatel oleks esitatud rohkem nõudeid, kas siis loomakasvatuses või äh, põllumajanduses üldiselt. nii et see tingimuslikkus, keskkonnaalane tingimuslikkus on siia sisse viidud ja ma ei arva, et äh, põllumajandustootjad ja loomakasvatajad on need, keda tuleks süüdistada põllumajandus keskkonnamuutuste eest ja et nad justkui ei üritaks midagi teha, vastupidi, üritatakse teha väga palju ja võideldakse ka erosiooni vastu ja äh, rahvastiku vähenemise vastu ja tänapäeval ja praegu põllumajandustootjad äh, toodavad meile toitu mõistlike hindadega ja me peaksime kõik kliima nimel võitlema, seda teevad ka põllumajandustootjad ja me peame tunnustama nende panus sellesse selline olukord praegu on. nii et ma igal juhul austan kõiki, kõik võivad avaldada oma arvamust, aga peame käituma õiglaselt ka põllumajandustootjate suhtes kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat üheksateist, mis toimus minu riigis, üle viiesaja tuhande inimese läksid tänavatele, et toetada põllumajandustootjaid ja ma arvan, et selline olukord on toimunud ka teistes liikmesriikides või toimub teistes liikmesriikides. paljud inimesed lähevadki tänavatele meelt avaldama, kuna nad tunnevad, et nende jõupingutusi ei austata ja neid ei tunnustata. me ei tohiks siin liialt lihtsustada või olla väljenduda demagoogiliselt, me peaksime olema realistlikud ja tunnustama põllumajandustootjate tehtavaid jõupingutusi. mainiti ka tootmiskohustustega seotud toetusi, ma arvan, et see on väga oluline nendes valdkondades, kus on suur ökoloogiline mõju, nagu näiteks kitse ja lambakasvatuse puhul. et me peame seda rolli tunnustama, aga me peame olema ka realistlikud. ma mõistan Redentani muresid, ma tegelikult äh, jagan neid muresid ja ma olen kindel, et nii on see ka erinevates äh, liikmesriikides. aga on liikmesriike äh, samuti neid, nagu näiteks madalmaad, kus ei ole tootmiskohustusega seotud toetusi ja neil on siis rohkem mänguruumi. aga nendes riikides, kus on sektorid, kus olukord on praegu nii kriitiline, siis tuleb seda arvesse võtta. Propertiis rääkis siin esimesest eh, sambast, teisest sambast eh, ees, esimesse ülekandmisest ja tõepoolest ehm, liikmesriigid on erinevad ja seda probleemi tuleb käsitleda, me oleme seda ka teinud eh, erinevatel koosolekutel ja ma arvan, et teadlikkus on nüüd suurem sellest probleemist. nii et me saaksime lahenduse leida. ja lõpuks küsiti mult ka selle kohta, mil määral peaksid ÜPP prioriteedid üle kanduma ka teistesse valdkondadesse. parlament, Euroopa Parlament on hääletanud selle poolt, et ÜPP-sse jääks sama palju raha. aga kui see ei toimu, siis on meie parlamendi seisukoht siin ühine. suur tänu! tak czas pani był e, długi, dlatego że no, pani odpowiadała jako sprawozdawca. Te saite rohkem aega, sest vastasite küsimustele, olete raportöör ja teil on oluline raport ja nüüd härra Andri. aitäh, esimees. on selge ja kuulates äh, tänaseid sõnavõtte, on selge, et me ei ole valmis hääletama ÜPP reformi ettepaneku üle. ma näen selgelt, et me lang-, et kukkusimegi lõksu, see on minu seisukoht. me ootame, et komisjon hakkaks otse kohe lahendama esimesena tehnilisi küsimusi ja unustasime, et algusest peale ei olnud me nõus komisjoni reformi ettepanekuga. ja väljakutse oli tõsine, sest strateegiline nägemus seda meile ei pakutud tegemist on avaliku põllumajanduspoliitikaga. meie peame seda suunama ja selle vahendeid samuti, selleks, et kujundada tulevast põllumajanduspoliitikut ja mude-, põllumajandusmudelit. ja me näeme näiteks kliimaküsimuste puhul. me ei taha kuidagi osutada põllumeestele vastutust kliimaküsimuste eest, kuid kolmekümne aasta pärast ei saa me seda küsimust enam tõstatada ei sotsiaal- ega ka majanduskasvu ega muid küsimusi tõstatada, kui me kiiresti midagi ette ei võta. kliimaga me oleme sunnitud tegelema, nagu härra Dantan ütles, tuleb ökokavade sisu täpsustada ja, ja keskkonnameetmete osas me näeme, et see asi pole sugugi selge. me, me ei saa enne minna hääletama, enne kui me ei ole keskkonnameetmete mõju üldse selgeks teinud ÜPP-le, sest täna Ähm, kas, kas põllumajanduse mõju bioloogilisele mitmekesisusele on neutraalne? kindlasti mitte. ja mis saab äh, putukatest, lindudest, bioloogilisest mitmekesisusest, mis saab inimtervisest? härra esimees, te ütlesite isegi seda oma sissejuhatuses, me ei saa rääkida realismist, kui mõju on niivõrd suur nagu täna pinnasele, kuidas see mõjutab äh, vett, kuidas see mõjutab õhku Te rääkisite väikestest ettevõtetest, mul on väga hea meel, et, et te rääkisite sellest täna, ütlesite, et nad on palju tublimad. härra esimees, ma paraku kahetsen meie ette, ettepanekus hetkel toetuste nihkumine väikestele ei ole sugugi ette nähtud. ja sellepärast peamegi rõhutama seda aspekti eelarve lõpetuseks komisjon tuli oma ettepanekuga välja aastase hilinemisega ja, ja nõukogu oktoobris või detsembris kaks tuhat üheksateist esitab eelarve, see ei ole tõsiseltvõetav, sest kui me räägime täpsustustest, ökokavad ja keskkonnamõõtmed, siis on väga olulised eelarvega seotud küsimused need. räägid esimesest, teisest sambast, teisest, teisest esimesse kandmisel. see on otsustava tähtsusega küsimused, nagu proua Erans ka ütles. parlamendi hääletus üks koma kolm protsenti liikmesriikide panusest, see on üks stsenaarium. aga kui meil on üks koma null koma kaheksa, nagu komisjoni ettepanek, see on hoopis teistsugune stsenaarium. ärgem tehke siis, äh, ärgem siis teeselge, see liikmesriikide poolt peale sunnitud eelarve aasta lõpul saab olema kärbitud oluliselt määral. ja see mõjutab ka olulisel määral ühise põllumajanduspoliitika eelarvet. nii et täna nüüd valijatele öelda, et eelarve jääb samale tasemele, on suur vale. seda tuleb ütle, öelda jõuliselt ja selgelt. ja lõpetuseks. me, seda pakk, ÜPP müüdi meile rääkides subsidiaarsusest ja lihtsustamisest, kuid samas on sisuliselt tegemist rakendamisel taasriigistamisega. nii et see on de facto taasriigistamine kuivõrd see läheb liikmesriikidele, kontroll jääb nendele, seda ei tohi nii jätta, mõtleme strateegiliselt, mõtleme põllumeeste sissetulekule, mõtleme territooriumidele, mitmekesisusele, mõelgem kliimale. seega meie kõik koos peame mõistma, millised on väljakutsed, kui me tahame ambitsioonikat ÜPP-d. suur tänu. suur tänu nüüd lühidalt, härra Danton. mina järgmine kord ei kandideeri, nii et ma ei pea siin nüüd hoogu sattuma kõneldes, aga olles nüüd ära kuulanud kõik eelneva, ma usun, et siin ruumis me kõik mõistame, milline on põllumajanduse olukord. ja me, ei ole mõtet siin sõnu loopida. mis on suurettevõte? nelikümmend viis erinevat definitsiooni kindlasti võib sellele leida. Prantsusmaal on keskmise suurusega ettevõte natuke rohkem kui viiskümmend hektarit, see on, see on väga suur võrreldes enamuse teiste riikidega. kuid rohkem kui saja hektarisi on vaja ainult mõne käe sõrmi, et neid üles lugeda. vaatame suhtarve näiteks, ükskõik mis süsteemi puhul ei ületa me ühte inimest viiekümne lehma kohta tavaliselt. mis on ühiskonna vorm selle taga? kas, kas suurettevõte tähendab ühte suurkapitalisti või on neil mitu ühinenud põllumeest? miks me ei räägi kõigepealt lisaväärtusest, bruto- ja netovarudest selleks, et võrdlusi teha? on väikesi ettevõtteid, mis on spetsialiseerunud kus on äh, lühikesed tsüklid, kes on palju edukamad kui mõned suured. Prantsusmaal keskmassiivis näiteks on ettevõtted, kes saavad ainult loomakasvatusega tegeleda. maa ei ole väga hea ja seega nad toodavad liha. ja täna äh, neil on, nad on üle saja hektarised sageli ja nendel on kõige madalamad sissetulekud. aga Erika Andriööga räägime sageli nendest ettevõttest, kes saavad vähem kui kolmsada viiskümmend äh, eurot kuus. mõnede riikide jaoks see võib palju olla. aga Prantsusmaal äh, miinimumpalk, millega ettevõttes näiteks inimene ära elab, see on umbes tuhat kakssada eurot, see tähendab, et põllumees, kes saab kuus kolmsada viiskümmend eurot, ükskõik milline on tema ettevõtte struktuur, ta saab kolmandiku äh, miinimumpalgast, mis on kohustuslik Prantsusmaal nii et äh, mõelgem asjade suhtelisusele. mõtleme sellele, et me peaksime tagama korraliku sissetuleku põllumeestele, sõltumatult süsteemist. kui keegi nüüd saab suuri toetusi, siis maksustamine peaks selle asja lahendama. ja mulle tundub, et maksustamine on meie liikmesriikides olemas just selleks, et äh, tagada õiglus, sotsiaalne õiglus erinevate gruppide vahel. me peame võitlema, kui me tahame süsteemi edasi viia selleks, et meil oleks ettevõtluse mudelid, mis annavad hektarilt suurema lisandväärtuse, mis võimaldavad meil puhastulusid suurendada. aga kolleegid, vastasel korral me siin lihtsalt te, räägime tühja juttu, siin loobime üksteisele arve. härra Loasu, esimees täpselt samamoodi nagu härra Dantin, tahaksin esitada järgmise küsimuse viimastele kõnelda, mis on väikeettevõte, mis on suurettevõte? võtame Boossi piirkonna Prantsusmaal kakssada hektarit teravilja, see on keskmise suurusega. aga Ameerika Ühendriikides on see pisike ettevõte äh,. härra Dantin rääkis õigusega puhas ja, või netotulu või brutotulust. täna kooperatiiv äh, augusti lõpus pakub meile sada viiskümmend eurot tonnist saagi puhul. mina, selleks, et toota üks tonn nisu, kulub meil sada seitsekümmend eurot tonni pealt. Äh, see tähendab, et on kakskümmend eurot kahjumit tegelikult ja kui me veel lisame, toetused on umbes kaheksateist eurot, siis me kaotame tegelikult äh, tonni pealt kaks eurot nii et kokkuvõttes oleme kahjumis, see on praegune olukord äh, teraviljakasvatajatega Prantsusmaal, sama käib äh, piima- või lihatootjate kohta, nii et mina tahaksin teada, kas see äh, kuuse ühine põllumajanduspoliitika meid siis viib ja kui ma nüüd kuulen, et, et suured tootjad, kuidas, kuidas see meid puudutab? ja mikspärast siis täna Prantsusmaal on nii palju enesetappe põllumajanduses? ma ju selgitasin tegelikult, sellepärast et inimesed on kahjumis tohutus kahjumis ja olukordades, millest nad kuidagi välja ei pääse, väga tõsistes olukordades. Flanagan. härra Flanagan uh,. Thank you very much uh,. Eh, uh, yes again I. suur tänu taaskord kuulema, et kõnelejad räägivad sellest, et nad tahavad, et me tahame vältida sellist olukorda, kus väikesed pereettevõtted ja perepõllumajandustootjad Eh, neid enam ei eksisteeri, ainult suured tootjad on meil. mulle tundub, et kõikides eh, fraktsioonides tahetakse olla ausad ja tahetakse õiglaselt jagada, eh, jagada toetusi. me peame viima läbi uuringud, kui me tahame kui me tahame teada, kas suuremad või väiksemad tootjad on paremad, aga selge on see, et kui meil on selline to-, toetuste süsteem, siis need, kes on väiksemad, neil on, neil on väiksem kasu sellest. ja küsimus on selles, kas praegune süsteem toimib, kas sellel on positiivne mõju nendele põllumajandustootjatele, keda lõpuks ometi õiglaselt koheldi. ja kas Euroopa Komisjon ja Euroopa Komisjoni esindajad saaksid sellele küsimusele vastata? kui vastus on jah, et praegu on eh, nendes riikides, kus, eh, nendes riikides olukord eh, hea, siis kas te saaksite selgitada, kuidas on võimalik, et kuni kahe tuhande kahekümne kuuenda aastani selline olukord kehtestatakse, kus üks inimene saab kolm korda vähem kui nende naaber näiteks, kui sellistes riikides nagu näiteks Saksamaa, kus räägitakse äh, et katastroof oleks seal toimunud, kui me oleksime läinud sajale protsendile, kus on see loogika, et me kehtestame seitsekümneprotsendilise reegli. kui vaadata keskmiselt sadat põllumajandustootjat eh, Euroopa Liidus, siis ma arvan, et enamik ei, enamus ei arvaks, et eh, ühel peaks olema eelis ja teisel mitte. nii et eh, kes komisjonist ja meil siin saadikutest on rääkinud põllumajandustootjatega, kes leiavad, et ebaõigluse kinnistamine sellesse süsteemi on õig-, õige, kui me teame, et osades riikides see toimib praegu. kolleegid, sellega on kõnelejate nimekiri lõppenud, teie kõneaega ma ei piiranud, kuid nüüd nüüd on komisjonil ka aega kümme minutit, seda on võib-olla liiga vähe, meil on siin kaks peadirektor, meil on siin peadirektor, direktori asetäitja ja võib-olla on teil hea meel, kui ma teile nii vähe aega ajan kokkuvõttes. aga tegelikult võite ka teie ületada oma kõneaega, nii et leppige kokku, kes millele vastab, selleks et kõik saaksid vastuse. oleme te-, anname teile heldelt kõneaega ja otsustage siis ise, kes esimesena sõna võtab. Thank you very much. I will speak. Uh, suur tänu. kõigepealt eh, võtan sõna eh, seoses strateegiakavade määrusega ja minu kolleegid saavad siis eh, rääkida ka horisontaalsest määrusest ja ühisest turukorralduse määrusest. kõigepealt ma tahaksin tänada parlamenti selle eest, et komisjon saab osaleda selles arutelus ja loomulikult tänan ka raportööre ja variraportööre, kuna ma kujutan ette, et teie töö on tõesti väga keeruline, üritada võtta kokku kõik need, kokku umbes viis tuhat eh, muudatusettepanekuid saja kahekümnesse, see ei saa kindlasti lihtne olla. eriti, kui ma kuulan siin arvamuste vahetust. komisjon on näinud kõiki muudatusettepanekuid, komisjonide muudatusettepanekuid aga me ei ole veel näinud kompromissettepanekuid, nii et meil ei ole siin veel selget ülevaadet neist, aga me loodame, et parlament jagab neid peagi meiega siis, kui need on valmis. niisiis, me loodame, et äh, oleme teid toetanud erinevatel tasanditel, eriti äh, seoses selgitustega, kui te olete meid, neid, neid meilt palunud nii et loodetavasti oleme me neid, oleme meie teid selles protsessis aidanud. komisjon on väga huvitatud sellest, et eh, mandaat antaks ja et oleks võimalik liikuda edasi kolmepoolsetele läbirääkimistele, kuna me tahame nende dokumentidega lõpule jõuda ja valmis jõuda ja me tahame anda oma põllumajandustootjatele ülevaate sellest, mis järgmises ÜPP-s toimub nii et eh, samal ajal tööd teeme me koostööd eh, parlamendiga ja nõukoguga, aga natuke tihedamalt teeme me koostööd eh, nõukoguga. me tuleme just parasjagu nõukogust ja kui me, kus me kuulasime sarnast arutelu ja ma tahaksin keskenduda natuke neljale peamisele teemale, mida on käsitletud ja ma üritan vastata osadele küsimustele samuti kõigepealt, mis puudutab komisjoni määrust, kus nähakse ette avaliku toe õiglasem jaotamine. kuna see tõstatus väga palju siin arutelus ja tahaksin vastata ka juhataja koosolekule, et tõepoolest reaalsus on selline et, et kaheksakümmend protsenti otsetoetustest läheb kahele, kahekümnele protsendile ka eh, toetuse saajatest. ja olukord on selline, kuna maa struktuur Euroopas on selline, need kakskümmend protsenti, eh, nende kahekümne protsendi kätes on tõepoolest kaheksakümmend protsenti kogu maast, põllumajandusmaast, nii et selles summas seepärast lähebki toetus neile ja sellepärast on komisjon teinud ettepaneku jaotada vahendid õiglasemalt ja kahe elemendi abil, mida me oleme palju arutanud eh, seda ka üritatakse teha, kõigepealt ülempiiride seadmine ja teiseks eh, maksete ümberjagamine. Need ei ole aga ainsad elemendid, oleme teinud eh, veel ühe ettepaneku, mille eesmärgiks on need eh, toetuse saajad välja arvata toetuse saajate hulgast, kus põllumajandustootlus on, tootmine on ainult teisejärguline. keskendutakse rohkem ka kliimale ja keskkonnale, see on üks ettepaneku olulisemaid aspekte, kuna ei saa õigustada sellist eh, ettepanekut, kus nendele ei keskenduta. meil ei ole mingit alternatiivi kui see, et olla ambitsioonikas, nagu me rääkisime äh, ja nagu siin juttu oli, siis eh, noored avaldavad tänavatel meelt ja meil on erinevad elemendid ettepanekus, mis seda punkti puudutavad ja me ei ole siin ainult selle neljakümne protsendilise ettepaneku paika pannud eh, selleks, et inimesi segadusse ajada. tegu on meetodiga, mida toetatakse rahvusvaheliselt, eh, nii-öelda Riia Markase meetod on see ja selle alusel on arvutatud välja see summa ja kolmkümmend protsenti on ka eraldatud konkreetseks eesmärgiks. tahaksin teile öelda, et praegusel, praeguses maaelu arenguprogrammis või erinevates programmides me oleme väga lähedal seal kuuekümnele protsendile maaelu arengufondis, nii et äh, kui me läheme siin üle kolmekümnele protsendile, siis äh, me arvasime, et siin mingeid probleeme liikmesriikidele ei teki. aga me oleme ambitsioonikamad mitte ainult nende eesmärkide poolest, vaid ka uue rohelise arhitektuuri poolest. tingimuslikkus on sisse kirjutatud toetustesse. ökokavad ma saan aru, et eh, siin küsiti, kas need on esimese samba all või teise samba all ja meie tegime ettepaneku esimese samba alla need seada, kuna kliimameetmeid on juba teises eh, olemas. Eh, sada protsenti rahastatakse seda Euroopa Liidu eelarvest ja need ja need võivad olla lisaks nendele tingimuslikele toetustele. ja need on mitmeaastased, vabatahtlikud. ja ma tahaksin nüüd käsitleda ka uut eh, mudelit ja artikkel sada kakskümmend üks on midagi, mida arutati. et artikkel sada kakskümmend üks on see, mis käsitleb iga-aastast eh, tulemuslikkuse aasta aruannet ja liikmesriigid peavad sellise aruande koostama selleks, et näidata, et nad liiguvad õiges suunas. sellel on kaks eh, eesmärki. esiteks eh, eelarve täitmine tagada ja teiseks tagada tulemuslikkus ja et seda tulemuslikkust jälgida. nii et see element on ÜPP strateegiakavade määruses oluline ja see peab seal olema selleks, et meie eesmärke täita. loomulikult on nõukogus ja parlamendis arutatud palju selle ulatusala ja eh, kohaldamisala ja kuupäeva või ajalist aspekti, aga see on selline element, millele meie oleme palju tähelepanu pööranud, see ja see on oluline selleks, et eh, tulemuslikkust saavutada siis eh, härra Terabella kommentaarid. kõigepealt, mis puudutab tootmiskohustustega seotud eh, eh, toetusi, komisjon küll mõistab nende olulisust, meil on selline, sellised toetused olemas ka järgmises perioodis, aga me mõistame ka nende moonutavat mõju siseturule. ja sellepärast on nende ajastus ja määr siin väga selgelt kontrollitud. ma tean, et eh, seda on arutatud, eh, selle määra, selle kohaldamisala. aga me peame tunnustama seal eh, selle moonutavat mõju. teiseks, riski juhtimine. me ei toeta siin ainult kindlustus, see on küll üks element, aga ka sissetuleku stabiliseerimine ja ka vastastikune tugi põllumajandustootjatele, mis võib-olla ei ole ÜPP raha otse kindlustajatele, vaid seda, neid summasid saavad kasutada põllumajandustootjad, kui neil on seda vaja. ja mu kolleegid ütlesid mulle, statistika näitab seda, et eksport suureneb Kanada turule nii et eh, rohkem ma praegu seda teemat või neid teemasid ei arutakski. Eh, lõpetan siinkohal ja kindlust- ja kinnitan teile, et eh, me hea meelega teeme edasi tööd teiega koos ja selgitame hea meelega komisjoni seisukohti ja loodetavasti toob see meile mandaadi selleks, et me saaksime edasi liikuda, aitäh! Yeah, thank you very much uh,. We'll try to be. suur tänu, üritan teha nii lühidalt kui võimalik nagu mu kolleeg juba ütles, me oleme praegu sellises etapis, kus parlament paneb paika oma seisukohta ja see on parlamendi õigus. ja komisjon ei saagi seepärast öelda teile, mida te peaksite tegema, aga mina tahaksin piirata seepärast äh, täna ennast sellega, et äh, ma räägin nendest tagajärgedest, mis võivad järgneda nendele ettepanekutele, mis täna on siin tehtud. see on komisjoni roll olnud algusest peale, eh, seda, see selgitav töö teha ja ka ettevalmistav töö. kõigepealt eh, ühise turukorralduse määrus. oleme sellise ettepaneku teinud ja see on osa pikaajalisest äh, turupoliitika strateegiast, mille on seadusandjad paika pannud ja see algas juba kahe tuhande kolmandal aastal, kui tehti esimesed sammud selleks, et kaotada teatavad äh, mahumäära reeglid nagu näiteks piimakvoot ja piimakvoodi skeemi ja suhkrukvoodi skeemi ja teiste mahu kontrolli elementide kaotamine on seal oluline. see on pikaajaline strateegia, mille eh, seadusandjad eh, on ette võtnud. ja me leidsime, et meie siin selles eh, ettepanekus ei tohiks seda täielikult, sellele täielikult selga pöörata. ja see tekitaski sellise olukorra, kus üha keerulisemas keskkonnas on Euroopa põllumajandus eh, üha suurem netoeksportija, Zeta oli siin üks näide ja ka, ja ka leping Jaapaniga. üha enam on meil potentsiaali eksportida rahvusvahelistele turgudele. nii et meie ettepanek oli selline, mis põhineb sellel, mis koondmäärusega otsustati ja tegime vajalikud muudatused selleks, et poliitikat lihtsustada ja eh, seda eh, sujuvamaks muuta. komisjonil on küll muresid erinevate punktide osas, me kuulsime ka siin, et neid küsimusi tõstatati ja parlamendil on need probleemid ja mulle tundub, et, et eh, selle turu teema põhiprobleemid on seotud äh, peamiselt äh, tootmiskohustustest lahutatud toetustega, kui äh, põllumajandustootjad saavad ise otsustada, mida nad teevad ja mingeid selliseid, see oleks õige stiimul neile. erinevaid probleeme oli siin veinitööstuses kuni kahe tuhande viiekümnenda aastani. me näeme, et istutamisõiguste küsimus oli oluline. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastaga ei ole see, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta otsusega ei ole see eh, selles osas järjepidev. kahe tuhande kahekümne kolmandal aastal vaadatakse see uuesti üle. Eh, vaadati ka sekkumiste ulatust probleeme oli seoses varajase hoiatamise süsteemidega, mis on seotud eh, lisasekkumisvahenditega, kriisisekkumismeetoditega, valdkondade vahelised või sektorite vahelised eh, sekkumised et vertikaalseid vahendeid arutati seal ja need on kõige ohtlikumad, eh, mahu vähendamise skeemid ja nii edasi. tegu on sellise poliitikasuunaga, mida on küll võimalik võtta, aga samas ei ole see järjepidev sellega, mis praegu otseste eh, toetustega kehtestatud on nii et küsimus seisnebki selles, kas meil on selline poliitika, mis, millel on kaks eh, eraldi poolt, mis on, eh, mis üksteisega konkureerivad. üks, kus eh, turutegevust üritatakse suunata ja teisel pool, kus ja teisel poolelt selline külg, kus, kus olulisem on turuvabadus nii et sellistel tehtavatel valikutel on äh, suur mõju. mina vastutan komisjonis ka horisontaalse määruse eest ja horisontaalne määrus on üks nendest kahest määrusest, mis on uue äh, tootmismudeliga seotud, mis on esiteks äh, tulemuslikkusega seotud ja teiseks sellega, seotud, et Euroopa Liit vähendab eeskirjade paikapanemist ja ma kuulsin, et härra Andrieu näiteks ütles siin, et parlament võib-olla langes siin sellesse lõksu, mis komisjon teile seadis, aga miks te arvate, et see on lõks, kui komisjon teeb ettepaneku, mis teeb selgelt järeldusi praeguse süsteemi põhjal, mida üha, mida väga palju on selles komisjonis kritiseeritud? väga palju on kritiseeritud eh, seda, et, eh, et eh, see süsteem on väga keerukas, et keskkonna eesmärke see ei täida ja liikmesriikidele luuakse palju finantskoormat. miks te tahate, et me tuleksime uuesti lagedale põhimõtteliselt sama mehhanismiga, kui me kõik teame, et teist korda sama mehhanismi loomine, et viib meid täpselt samasuguste tulemusteni uuesti, nii et ma ei leia sugugi, et tegu oli lõksuga, tegu on lihtsalt pakkumisega, kus me pakume välja alternatiivi, mis peaks viima teistsuguste lahendusteni ja teistsuguste tulemusteni. nii et me üritame olla paindlikumad ja luua siin lihtsamat süsteemi. ja selline oleks meie ettepanek. Eh, proua Müller ja teised eh, tõstatasid siin küsimusi, üritan neile vastata. horisontaalses määruses on eh, esiteks sertifitseerimisasutused, asutuste ja makseasutustega loodud süsteem ja sertifitseerimisasutuste süsteemi tuleks siin tuleks eh, muuta, oli ettepanek sertifitseerimisasutused, aga eh, ei ole hindamisasutused. ja need peaksid eh, toimima kontrolli ja auditeerimisasutustena liikmesriikides. ja see, et komisjon toetub neile, neile et me saame neile toetuda, see loob sellise ühtse auditisüsteemi. ja sama koht eh, toimub ka kontrollikoja ja komisjoni vahel. meie või nemad toetuvad meie auditeerimistööle, kuna see on tehtud eh, nõuete kohaselt. ja see on täpselt see, millega me tahaksime jätkata uues mudelis. ehk siis põhimõtteliselt on meil selline ühtne auditeerimisahel, kus tagatakse see, et, et tahetakse vältida sellist süsteemi, kus igal tasandil kontrollitakse üle eelmise või madalama tasandi tehtud auditeeri-, auditeerimistöö. ja ettepanekus on ka öeldud, et kui komisjon jõuab eh, sellisele, sellisele eh, järeldusele, et sertifitseerimisasutus ei ole teinud oma tööd, siis tuleb tagada see, et Euroopa maksumaksjate raha on kaitstud. ja seda üritataksegi teha nende, eh, nende trahvidega, nii et üritage mitte eh, komisjoni panna tegema nende riiklike tasandi ametite tööd uuesti läbi arutati ka tulemuslikkuse tulemuslikkuse aspekti ja sellele keskendumist ja te toetasite seda ja see julgustab meid. artiklid sada kakskümmend üks ja sada kolmkümmend kaheksa kuni sada viiskümmend kaks, nendes artiklites on oluline see, et me järgiksime seda, mida on juba, mille osas on juba ettepanekud tehtud. kolmekümne viiendas artiklis näiteks, kus lõppude lõpuks eh, nõuetele vastavuse küsimus on seotud eh, liikmesriikide ja liidu vaheliste sidemitega ja see, et eh, Euroopa Liit siis ei looks neid kõiki pisikesi, ei peaks looma neid pisikesi eeskirju. see on selline nõiaring, kus eesmärgid peavad olema üha täpsemalt paika pandud, üha enam juhiseid tuleb kirjutada nende mõistmiseks ja kontroll peab olema üha tugevam ja lõpuks langeb see kõik põllumajandustootjate õlule, kes peavad seda kõike jälgima. et sellist olukorda peaksime vältima. härra Jaar viitas eh, väga karmidele nõuetele Saksamaal. ja ma mõistan, et selline olukord seal võib olla aga kui see on riigi enda otsus, kui madalamatel, madalamate tasemete olukorda kontrollitakse ja sellist äh, auditeerimissurvet või koormust me tahamegi vähendada. nii et võib-olla, kui me seda siin tasandil muudame, siis ka Saksamaal toimuks see muutus, et äh, kõrgematel tasanditel oleks vähem koormust see ongi üks näide sellest, kus lihtsustamine võiks aidata ja kus seda tuleks kohaldada. kui me läheme tagasi vana skeemi juurde, siis kogu mõte kaoks ära. et tulemuslikkus on väga oluline aspekt ja ma tahaksin veel kord korrata, et ettepaneku kohaselt, ettepanekus ei ole kuskil öeldud, et see tulemuslikkust, seda tulemuslikkust tuleks kehtestada üksikutele toetuse saajatele, nii et selguse mõttes tahan veel kord korrata, et see nii ei ole. tulemuslikkuse faktor on oluline liikmesriikide ja komisjoni vahel. nüüd kokkuvõtvalt eh, seoses horisontaalse määrusega kriisi osas komisjoni ettepanek kriisireservi osas ma arvan, et kui oleks võimalik eh, seda ulatust suurendada komisjoni poolt, siis see oleks väga kasulik, kuna see tagaks selle, et süsteem on lihtne, et see on paindlik. ja selles suunas me püüdlemegi. nii et selline tulemus oleks väga oluline väga kiiresti tahaksin naasta ka selle teema juurde, mida mu kolleeg juba käsitles. ja veel kord eh, öelda, et see kaheksakümne, kahekümne protsendi küsimus on väga oluline mõista, et see ei aita meid tegelikult üldse see, see kaheksakümmend protsenti, kakskümmend protsenti. me ei saa sellest mingeid järeldusi teha, kuna liikmesriikide olukord on väga erinev. Slovakkia olukord ei ole üldse sarnane Austria olukorrale näiteks ja teiseks Nende kaheksakümne protsendi hulgas on väga erinevates olukordades tootjaid ja sellepärast me olemegi oma arvud paika pannud statistika põhjal praegu. praegu seitsekümmend kaks protsenti kõikidest otsetoetustest lähevad viie ja kahesaja viiekümne hektari vahele jäävate, jäävatele tootjatele ehk siis tava, tavasuurusega eh, tootjad ja me näeme, et eh, erinevates liikmesriikides on väga erineva suurusega eh, eh, põllumajandustootjad. nii et mõnes liikmesriigis on kakssada viiskümmend hektarit väga suur ja teises täiesti normaalne. kakskümmend kaks protsenti toest läheb ühele koma kaheksale protsendile tootjatest. ja suur osa nendest äh, tootjatest ei, või nendest äh, farmidest ei ole suuremad kui, äh, kui viissada hektarit. ja kümne tuhande hektari suurused tootjad saavad väga suuri toetusi ja meil on ka kolmas arv, mille võime välja tuua umbes. umbes kuus protsenti kogu toetustest läheb eh, sellistele toodetele, mis on, eh, mis toimuvad väiksemal kui viiel hektaril. et kuus protsenti läheb nendele väga väikestele eh, tootjatele Euroopa Liidus ja siin on taaskord olukord selline, kus osades liikmesriikides ei olekski viiehektarilist viiel hektaril toimuvat, toimivad tootjad üldse põllumajandustootjana arvestatavad, aga teistes liikmesriikides jällegi küll. nii et see kuus protsenti moonutab natuke sellist kaheksakümne, kahekümne protsendi jaotust. kui vaadata liikmesriike eraldi, siis kõik need arvud on või need protsendid on väga erinevad lisaksin veel ainult seda ja mida me juba arutasime ja härra Flanagan ka mainis, eh, siseühtlustamine ja seda on juba rakendatud erinevates liikmesriikides, osades liikmesriikides on aga veel kehtiv ajaloolisem otsetoetuste süsteem. Eh, siseühtlustamine on juba praegu vahend selleks, et eh, et sektorite vahel ühtlustamist toimida, eriti äh, rohumaa, rohumaade heaks. ja selleks, et äh, paremini äh, ole, toimiks jaotus ka väikestele tootjatele. ehk siis liikmesriikides on olukorrad, kus on, kus saadakse väga palju, üle tuhande euro, tuhat eurot ja enam ja on ka liikmesriike kus kõik saavad eh, sama eh, toetust, samas kui esimestes siis võib olla tuhandeeurone erinevus. nii et ma, meil on väga suur, eh, on väga oluline, et me teeksime sellest õiged järeldused, mis sobivad kõigile nagu mu kolleeg juba ütles, me hea meelega anname teile nii palju nõu ja tehnilist nõu kui vajalik ja üritame olla võimalikult äh, suureks abiks selleks, et komisjon saaks võimalikult varsti oma äh, seisukoha lõplikult paika panna reformi osas. see on väga oluline ka mitmeaastase finantsraamistiku aruteludes, kuna äh, liikmesriikide Äh, valitsusjuhtidel on palju keerulisem äh, neid eraldatavaid summasid paika panna, kui nad, neil ei ole selget ülevaadet sellest, mida äh, seadusandlikud asutused soovivad. aitäh! suur tänu! ja nüüd? rohkem kõnelejaid meil nimekirjas ei ole kuulsime kõik osapooled ära. ja võime öelda, et see oli üks viimaseid mõttevahetusi muide sellel teemal üldse. rääkisime ÜPP reformi suundadest, muudatusettepanekutest, ettepanekutest, mis on esitatud ja rääkisime kolmest raportist mis on koostatud Euroopa Komisjoni ettepanekute põhjal mis puudutavad siis ÜPP reformi eelseisvatel aastatel. ideaalne oleks jõuda kompromissini. aega on aga jäänud vähe. kui meil on aga valida hääletuse või kompromissi vahel, kompromiss on parem. kompromissis on võimalik teha järeleandmisi saada midagi vastu, kuid hääletuses on lahendus palju radikaalsem. koostöö on olnud siiamaani edukas ja ei saa öelda, et ainult osadel kolleegidel on õigus ja teistel mitte. ei, ma arvan, et äh, igaühel on osaliselt õigus ja mul oleks väga hea meel, kui me suudaksime äh, saavutada kompromissi. mõttevahetused on olnud äh, pikad, oleme aruteludele kulutanud palju aega ja ma arvan, et kui meil oleks rohkem meie käsutuses aega, oleks ikkagi kõiges keeruline kokkulepet saavutada. nii et kokkuvõttes kutsun teid üles veel kord äh, üritage palun saavutada kompromisse, tänan kõiki sõnavõttude eest, tänan raportööre, variraportööre. kuid töö ei ole meil sellega veel lõppenud, sest meil on varsti algamas ka hääletused ja selleks on meil vaja konkreetseid ettepanekuid. tänan aga kõiki sõnavõtjaid, tänan kõiki, kes nende teemade kallal on töötanud ja julgustan veel kord teid kompromisside nimel tööd jätkama. nüüd aga läheme neljanda päevakorrapunkti juurde. rahvusvahelise oliiviõli ja lauaoliivi lepingu sõlmimine aastal kaks tuhat viisteist. hääletame arvamuse koostaja on kolleeg Jakovtšitš, ma hetkel teda siin ruumis ei näe, tundub, et teda siin ei ole praegu. tegemist on rahvusvahelise lepinguga, mis puudutab oliiviõli ja lauaoliive, see on üks hääletus, jah või ei. tegemist on soovitusega. selleks, et nõukogu saaks selle lepingu sõlmida algatus tehti seitsmendal novembril. ma palun teil vaikselt saalist lahkuda, kes on lahkumas. toim-, siis toimus oluline viivitus probleemide tõttu äh, nõukogus. meie alustasime novembris kaks tuhat seitseteist. nüüd lõpuks Koreper andis oma nõusoleku nõukogu otsuse osas ja tegi nõukogule soovituse kinnitada see leping ja nii edastati see kogu teema ka parlamendile see on Agrifishi nõukogu päevakorras täna. Inta komisjon on pädev, on vastutav komisjon ja tema hääletab esimesel ja teisel aprillil. meie võtame siin vastu oma arvamuse, mille on koostanud härra Jakovtšitš. härra Jakovtšitš ei ole hetkel siin, aga ma arvan, et me võime asuda hääletama see on elektrooniline hääletus ja nimeline hääletus. kas kõik on hääletuseks valmis? kas kõik on valmis ja võime hääletada? sellisel juhul on hääletus alanud. palun kõigil hääletada. hääletame härra Jakob Tšitši arvamust Wszyscy zagłosowali? Tak, rozumiem, że możemy... kas kõik jõudsid hääletada? hästi, sellega on hääletus ka lõppenud. ja õnnitlused arvamuse koostajale. Trudno to będzie powtórzyć przy głosowaniu nad poprawkami związanymi. sarnast tulemust me kindlasti ei saa ÜPP reformi hääletamise muudatusettepanekute puhul õnnitlused härra Jakovtšitšile, edastage palun need talle ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. arutelu toimub kinniste uste taga ja seepärast teeme väikese pausi. et need, kes äh, sel koosolekul viibima ei pea,